kallid kolleegid, tere pärastlõunat. nii et meie transpordi ja turismikomisjoni töö kuulutan alanuks. Teil on ka päevakorra projekt teie ees järgmiseks kaheks päevaks. kas kõik on rahul selle tekstiga, selle päevakorraga? ma tänan. järgmine on meil koosoleku protokolli kinnitamine. kas kellelgi on midagi küsida eelmise koosoleku protokolli kohta, kui ei, siis saame ka protokolli kinnitada. väga kena. aitäh. järgmine on esimene raudteepakett ja muudatusettepanekute läbivaatamine ja proua Serakiani on meie raportöör ja annan kohe sõna temale. Sì, grazie Presidente. Dunque vorrei mm, presentare un po'... Jah, ma tänan härra esimees, kas ma tohin komisjonile rääkida asjade seisust sellel teemal? variraportöörid on arutanud teatud kompromissettepanekuid, näiteks reguleeriv asutus ja finantseerimine ja delegeeritud aktid ja artiklid kolmteist reguleeri jääte osas on kokkulepe, et reguleerija peab konkurentsi jälgima ja ära hoidma, et võrdsed tingimused kohalduksid kõigile, et mingit diskrimineerimist ei toimuks. ja äh, kui asi puudutab äh, reguleerimist, siis äh, liikmesriikide parlamendid peavad ka heakskiidu andma ja huvide äh, deklaratsioon peab olema eh, valitsus eh, finantseerimist ei tohi olla. ja eh, ühe kuu jooksul pärast informatsiooni saamisest komisjon annab teada, et kuidas on asjade seis, ka ta uuris asja, et tegemist ei ole diskrimineerimisega ja kui ta selle ajaga ei jõua seda läbi vaadata, siis võib veel üheks kuuks pikendada läbivaatamise aega tähtis on, et liikmesriikide reguleerijate sõltumatus tugevneks ja kohe algusest peale me tahame, et meil tekiks reguleerivate asutuste võrgustik Euroopa Liidus, et nad kõik annaksid ka informatsiooni omaenda tegevuse kohta selle võrgustiku kaudu ning toimuksid regulaarsed kohtumised komisjoniga. tähtis on, et komisjon aktiivselt osaleks reguleerivate asutuste eh, tegevuses juhul, kui reguleerivad asutused ise ei suuda oma ülesandeid täita. ja komisjon peab looma ka andmebaasi eh, liikmesriikide reguleerivatest asutustest, kuhu siis need reguleerivad asutused eh, saadavad informatsiooni kaebuste kohta, algus, mitmesugused asjaolud, mis on kaebusega seotud, millised osapooled selles kaebuses on, kes on menetlusosalised, juurdepääsu, kas on tegemist, mis kõik eh, need teenused maksavad, nii et sellise informatsiooni annab liikmesriigi reguleeriv asutus. nüüd, kui asi puudutab finantseerimist siis kompromiss näeb ette, et eh, infrastruktuuriettevõtja võtab vastu äriplaani, kus on sees ka investeeringud ja finantseerimise asjaolud ja loomulikult kõik peab olema mittediskrimineerivatel alustel ja liikmesriigid seisavad hea selle eest, et ähm, raamatupidamise arvestus infrastruktuuri ettevõtjal äh, äh, kahel äh, järjestikusel aastal ei oleks äh, puudujäägis ja bilansis ei oleks puudujäägi kahel järjestikusel aastal ning äh, Eh, mis puudutab infrastruktuuri tasusid, eh, intressid, eh, makseid ja nii edasi, ka kõik see kajastub raamatupidamise aruandes. nüüd artikkel kolmteist, sellega me tegelesime variraportööridega viimane kord kohtumisel ja kompromissettepanekus on ette nähtud mittediskrimineeriv juurdepääs kõikidele veoettevõtetele infrastruktuurile, infrastruktuuriettevõtted peavad seisma hea selle eest, et kõik ettevõtjad läbi pääseksid juurde äh, raudteele ja reguleerivad asutused teostavad selle üle järelevalvet ning tähtis on, et ähm, liikmesriigi reguleerijad seaksid ka tähtajad äh, juurdepääsu tagamiseks ja kui tähtaegadest kinni ei peeta, siis lähevad need mm, rajatised teistele alternatiivsetele teenuste pakkujatele, kui tingimustest kinni ei peeta ja reguleerivad asutused on need, kes seisavad hea selle eest, et kõikide asjaosaliste mured saaksid lahendatud ja raudteeettevõte siis loomulikult peab ka kasutama talle pakutud võimalusi. seda kõike me arutasime väga põhjalikult ja need on need kompromissvaldkonnad, mm, millele variraportöörid oma jõupingutused keskendasid meil toimub veel üks kohtumine variraportööridega ning me võtame kõike öeldud arvesse ar. Ar lisa kolm, lisa seitse ja eh, lisa kaheksa, eh, kuus ja seitse ja nii edasi, kõiki neid me arutame eh, ja ka turu avamist arutame edasi. selle tööga me jätkame ja selline on praegu asjade seis proua Küün Rahvaparteist. aitäh, härra esimees, aitäh ka proua Serakianile. loomulikult selgus, et tegemist on väga mahuka teemaga. Euroopa äh, raudteeturu äh, avamine ja liberaliseerimine, me peame selle juures väga äh, paljusid asju silmas pidama, et äh, töötada välja praktilisi lahendusi. ma tahaks äh, rõhut-, korrata veel kord seda, mida ütles raportöör väga õigesti, et tegemist on protsessiga ja meil on siin juba väga olulisi äh, lähemisi, nagu näiteks delegeeritud õigusaktide küsimus ja reguleerimisasutuse küsimus ja äh, Äh, muud küsimused. see äh, asutus on väga oluline selleks, et äh, luua, anda kõigile osalejatele turul juurdepääs ning me ei, peame silmas pidama ka seda, et me ei koormaks erinevate ülesannetega üle riiklikke reguleerivaid asutusi, me peame keskenduma nende funktsioonidele, et nad peavad kontrollima hindu äh, Eh, hindetaset, mm, struktuuri, kuidas välja arvutatakse erinevad hinnad, millised on püsikulud, millised on muud kulud ja loomulikult eh, hinnasüsteemid eh, erinevate töökodade kasutamiseks, loomulikult see peab olema tagatud kõigile, võrdsed võimalused peavad olema tagatud kõigile osalejatele, olulised on ka, oluline on ka kütuste küsimus, ja et äh, kellel on juurdepääs äh, Euroopa äh, raudteeturule ning ka litsentsimise küsimus on äärmiselt oluline, et nad, ettevõtjad peavad täitma teatavaid kriteeriume selleks, et saada litsentsi, aga see kestab liiga kaua, kuni kaks aastat, me peame seda vähendama vähem, maksimaalselt kuue kuuni, me peame sellest veel väga palju rääkima ja oluline on ka koostöö riiklike julgeolek-, turvalisusagent, ohutusagentuuridega ja oluline on loomulikult ka ko-, ka-, koostalitlusvõime, mille me peame tagama ja äh, loomulikult on väga oluline teenuste küsimus, raudtee-ettevõtjad on äh, tavaliselt oma töö hooldusüksuste äh, ja teenuste üksuste äh, osa, omanikud, meil ei õnnestu seda muuta lihtsalt äh, õigusaktiga. see protsess, et äh, raudtee-ettevõtjad peavad andma hooldustöökojad teiste käsutusse, on kindlasti väga raske. küsimus on aga selles, et kui pikaks ajaks saadakse leping, et siis ollakse võimelised ka ise investeerima ja ise oma hoolduskeskuse üles ehitama. ja mis puudutab infrastruktuuri eh, haldajaid, selles osas on meil ka kompromiss olemas, aga me peame sellest veel rääkima ja Rahvapartei fraktsiooni ühise seisukoha väljatöötamiseks, väljatöötamine on kindlasti keeruline, ma arvan, et meil õnnestub kokku leppida viies põhireeglis, loomulikult mängib suurt rolli finantsvahendite ülekanne äh, infrastruktuuri ettevõttelt raudtee-ettevõtjale, haldusettevõtjale, see on äärmiselt oluline küsimus et infrastruktuuri ettevõtja poolt teenitav raha peab äh, jääma sellele ettevõtjale ja mm, loomulikult peavad sinna jääma ka äh, liikmesriikide äh, toetused ja me peame vaatama, et kuidas me leiaks ühise lahenduse, ilma et me ilmtingimata laskuks detailidesse. ja see, et me ikka ja jälle äh, oleme holdingu mudelile taga, juurde tagasi tulnud, äh, seda me ei peaks uuesti küsimärgi alla panema, aitäh. ma tänan, härra Sterks, järgmisena. Äh, äh, ma tänan. ma räägin nüüd Ramon Ramosa nimel, kes on meie varjuraport. ja ma ei taha millegagi venitada. variraportöörid on asja juba pikalt arutanud, aga siiski paar asja, mis on meie jaoks aktuaalne, nimelt turu avamine, see on meie jaoks peatähtis. ja siin on meil vaja leida ühine seisukoht, olukord ei ole sugugi ideaalne ja meie töö siin peab tagama, et tõesti turg ka avaneks korralikult. nüüd teine mõte minult ja minu fraktsioonilt on see, et igal riigil on vaja tugevat reguleerijat, kellel on otsustusõigus ja e, tähtis on siin, et nad saaksid ka otsustada, kas tõesti e, kõik on optimaalne struktuuris, mis on liikmesriigis. Neil peab olema volitus seda teha. nüüd äh, kompromisside juurde tulles, jah, tähtis on, et kuidagimoodi ei kahjustataks reguleerija tõhusust. artikkel viiskümmend kuus, uus kolm C äh, kompromiss. Communicate to the commission any draft decision related to en dan de paragrafen waarin de, de, de, de ja edasi tuleb nüüd see põhiosa ja nimekiri. Request changes et komisjon vajaduse korral nõuab muudatuste tegemist. kes vastutab komisjonis selle eest, sest on ju kakskümmend seitse eh, reguleerijat, reguleerivat asutust ja kõik nad teevad, langetavad oma otsused ja siis lähevad komisjonile ja komisjonil on kaks nädalat aega öelda jah või ei nende otsuste peale. ma kardan, et see kõik ei toimi ja on veelgi paar asja, kus öeldakse, et komisjon peab asjad lahendama, mis tähendab seda, et see kõik lükatakse komisjoni õlgadele ja siis vaadatakse, mis juhtub. ma usun, et on vaja aeg maha võtta ja väga põhjalikult ikkagi järele mõelda, me tahame ju lihtsustada. ja tahame, et meil oleks tugev reguleeriv asutus liikmesriigil ja kui nii, siis komisjonis saab mingi apellatsioonikohus ja äh, võib-olla oleks parem, kui seda teeks Euroopa reguleeriv asutus, sellise apellatsioonikohtu rolli etendaks, aga meil seda ei ole ju. aga siiski, komisjon saab ainult olla vahekohtunikuks, aga mitte selliseks suureks apellatsioonikohtuks, kus kõik üle kontrollitakse. mitu asja ikkagi liikmesriigid peaksid ise suutma enamus asju ära lahendada. nii et minu jaoks on täiesti selge, nagu härra Kuhn ütles, et liikmesriikide reguleerijate puhul peab olema tagatud läbipaistvus ja infrastruktuuri ettevõtja ja raudteeveoettevõtja vahelised suhted. Äh, reguleerija peab tagama, et siin oleks täielik läbipaistvus nendevahelises suhetes rahaliselt ja muudes aspektides samuti ja ei saa siin mingeid mugavaid suhteid lasta tekkida infrastruktuuri ettevõtete ja raudteeveoettevõtete vahel seda me ei taha. on teisigi märkusi, mis ma tahtsin teha, ma usun, et endiselt on võimalik teksti edasi lihtsustada ja saavutada läbimurre. ma usun, me saame tugineda ära tehtud tööle ja nendele ettepanekutele, mis juba on tehtud, aga siiski veel paar asja. artikkel kaheksa, see puudutab infrastruktuuri finantseerimist. siin öeldakse, et liikmesriigid eh, konsulteerivad eh, ja esitavad strateegilisi plaane eh, ja tuleb konsulteerida kohalike omavalitsustega, piirkonna omavalitsustega, sidusrühmad ära kuulata, samuti ametiühingud ära kuulata, samuti sektori organisatsioonid, kasutajad, kõikidega tuleb konsulteerida aga millal see strateegiline plaan siis lõpuks valmib, kui kõigepealt peavad toimuma niivõrd laiapõhjalised konsultatsioonid? mina tunnen kõige paremini oma koduriigi ja Belgias sellise eh, strateegilise plaani koostamine raudtee jaoks võtaks terve sajandi. nii et reaalses elus hakkab see probleeme tekitama To cover the financial needs of the infrastructure manager, member states shall also provide the infrastructure manager with financing. Eh, jälle siin pannakse kohustus liikmesriikidele eh, aidata rahaliste vahenditega infrastruktuuri ettevõtjad, kui tasudest ei piisa eh, aga põhjuseks, miks ei maksta piisavalt, on see, et piisavalt ei kasutata infrastruktuuri ära sellisel juhul, aga on selge see, et riik ei saa siin sajaprotsendiliselt eh, kompenseerida. me oleme rääkinud ju, et me taotleme lihtsustamist ja peame ka vaatama, mida need ettepanekud tegelikult kaasa toovad, mis on nende tagajärjed ja veel üks asi, väga ettevaatlik peab olema. ja mõtlema selle peale, kas meil ikka on lõppkokkuvõttes äh, Eh, järjekindlus meie seisukohtades siin parlamendis. Eh, sest tegemist ei ole sugugi eh, lihtsate teemadega, tegemist on keeruliste tehniliste nüanssidega ja tuleb asjad omavahel kokku viia, nii et tõesti, et järelevalve peab olema algusest peale kuni lõpuni välja ja kõik lisad ja artiklid peavad omavahel kokku minema, sätted olema järjepidevad ja järjekindlad. ma kardan, et seda järjekindlust meil praegu tekstis jääb vajaka. ja samas me teame ka, et usaldust napib erinevate sidusrühmade vahel ja osaliste vahel. kõigepealt lihtsus, teiseks järjekindlus ja kui meie komisjon ei suuda taha saada suur enamus sellele tekstile, siis üks põhjus on, et teksti osad võivad olla omavahel vastuolus ja siin on palju karisid, nii et lõppkokkuvõttes võime ka norjuda, väga palju tuleb veel ära teha. Dank u wel, voorzitter. Ook voor mij geldt dat ik uh, onze schaduwrapporteur. Herr Van Dalen, tänan. Esimese ka mina tahaksin äh, variraportöörina sõna võtta, nii nagu eelkõneleja, tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele probleemidele, nii nagu mina neid näen. kõigepealt regulaatoritest. kui me räägime uuest ametist Euroopa Liidus, siis äh, see, seda me tegelikult ei soovi. me ei poolda uute Euroopa Liidu ametkondade või agentuuride loomist on vaja tihendada koostööd olemasolevate ametitega, kuid täiesti uue ameti koostamine eh, tähendaks meie jaoks liiga kaugele minekut. teiseks ma tahaksin esitada küsimuse raportöörile ja paluda, et ta pööraks erilist tähelepanu Balti riikide olukorrale. Eh, sest see on oma pärane piirkond, väga keeruline. kui me mõtleme Leedu raudteeühendust, siis need on ida-läänesuunalised ja puuduvad põhja- ja lõunasuunalised äh, ühendusteed, mis tähendab seda konkurentsi Balti riikide vahel, kui on vaja leida sobiv marsruut Balti riikidest ida suunas. ja äh, millised on transpordiühendused Ukrainasse, Venemaale, Äh, Valgevenesse ja kõik need sõltuvad riigiabist ja Balti riikidel saab olema väga raske seetõttu äh, toime tulla, kui turg veel täiendavalt liberaliseerub ja nad peavad konkureerima siis Valgevene, Vene ja Ukrainaga. see on äh, eriline olukord, mis neil on tekkinud seal seoses rahastamise skeemidega ja mul ei ole välja pakkuda lahendust sellele kuid kui me töötame selle direktiivi kallal, siis me ei tohi unustada äh, Balti riikide raudtee-ettevõtjate erilist seisundit mitte ainult infrastruktuuri ettevõtjate tõttu, äh, kui need tõstavad hindu, ja kui me mõtleme ka ähm, laevandusele, Äh, siis võib ka laevadega kaupa Sankt-Peterburi saata. ja, ja Balti riikidel on vaja siis leida uusi meetodeid kaupade edastamiseks. härra Ruuter ja komisjon võib-olla saaksid aidata meid Balti riikide probleemide lahendamisel ja ma ootan seda väga. Äh, ja ma olen nõus härra Sterksiga, kes ütleb, et et see tähendab liberaliseerimist, turule juurdepääsu lihtsustamist ja me peame seda igati soodustama. minu kodumaal me oleme tõdenud, et kui raudteel on täiendavaid võimsusi, siis sellest saavad kasu nii äh, ka kliendid kui ka laevnikud. Äh, me peaksime liikuma selles suunas, kus me teame, et see tee saab olema okkaline. kui me räägime laevnikest ja infrastruktuuri haldajatest, siis on ka selliseid riike, kus need on vertikaalselt integreeritud nagu valdusfirmadena, kui, kuid me ütleme, et need osad ei peaks olema ühe valdusfirma all ja infrastruktuuri valdajad peaksid, äh, peaksid võimalik peaks olema võimalik uurida, kas äh, on võimalik toime tulla olemasolevate tariifidega. tuleb teha selget vahet infrastruktuuri ähm, ettevõtte ja vedaja vahel. ja ma näen selles vajadust lahutada nad omavahel. kuid me peame väga ettevaatlikud olema, arvestades, millised võivad olla tagajärjed. Äh, mõju turgudele. meil on vaja sellised sätted direktiivis mis loovad stiimuleid ka vedajatele, et nad oleksid piisavalt stimuleeritud äh, käitama tõhusaid keskkonnasõbralikke ronge ja vähendama ka mürataset. Neil on vaja pakkuda selliseid stiimuleid, neid on vaja motiveerida. Need olid äh, mõningad kesksed aspektid meie fraktsiooni seisukohalt, ma pööran pilgu komisjoni esindaja poole ja ootan huviga nende arvamust selle kohta, kuidas nad saaksid meid abistada, eriti seoses Balti riikide raskustega. härra Kraamer äh, härra Kuhn ütles, et äh, liberaliseerimise edendamine on äärmiselt äh, mahukas teema, see on sellepärast nii mahukas, et me oleme selle teinud mahukaks teemaks, sest see, mida komisjon algselt ette nägi, tegemist oli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 kahe tuhande esimese aasta äh, õigusakti läbivaatamisega asi oli väga selge, äh, üheksa aastat komisjon äh, magas maha, aga nüüd hakkas survet avaldama. küsimus, et kas see Euroopas eksisteerib, kas see, see, mis Euroopas eksisteerib, on kooskõlas tollaste eeskirjadega, me teame, et turu avamine on tegelikult väga kaugel veel, me teame, et reegliks on tegelikult see, et turg ei ole avatud, aga on mõningad erandid, mida me võime üles lugeda ja kas tegemist on nüüd äh, muutusega või mitte, sellega, seda otsustab kohus aga me ei ole eriti kaugele jõudnud. meil on nüüd kolmas kord arutelu suhteliselt üldisel tasandil, aga kui tegemist oleks nende kolme põhimõttega, millega me äh, kõik nõus oleme, siis me võiksime asja juba ära lõpetada, sest me kõik oleme ühel meelel selles, et meil on vaja ranget, tugevat regulaatorit, reguleerivat asutust, et meil on vaja äh, rahavoogude läbipaistvust ja me oleme ühel meelel selles, et teenindusrajatised tuleb avada selleks, et üldse oleks olemas konkurents. kui me oleks nendele asjadele konkurents keskendunud, siis me oleks juba valmis selle paketi käsutamisega. positiivne on see, et pärast viimast kohtumist oleme saavutanud selle, et me oleme paika pannud tähtajad, et seal ei oleks mingisugust eral-, erinevat käsitlemist, et kui me oleme saanud äh, taotluse, äh, siis äh, viie päeva jooksul tuleb vastata. meil on vaja ka andmebaasi e, Euroopa et kui Euroopa reguleeriv asutus peaks kõike kontrollima, siis ta läheks hulluks. ma olen täiesti nõus härra Sterksiga, et et äh, Euroopa tasand oleks äh, apellatsiooni tasand, aga kui üheksakümmend protsenti asjadest otsustatakse siseriiklikul tasandil, siis äh, ei pea Euroopa sellesse sekkuma, see läheks tõesti liiga kaugele. aga on ka mõningad probleemid. meil nii fraktsioonide vaheliselt kui fraktsioonide siseselt on olemas probleeme. on inimesi, kes toetavad väga seda, et meil on vaja raudteeettevõtjate, infrastruktuuri ettevõtjate er-, eraldamist, me toetame seda, aga Euroopas me oleme igal pool nõudnud seda, meil on see olemas, aga meil ei ole juurdepääsu. on inimesi, kes toetavad seda infrastruktuuri ja raudteeettevõtja esi-, lahutamist, aga teevad muudatusettepanekuid, et äh, Ingl-, et La Manche'i alune tunnel tuleb, äh, sellele tuleb teha erand. või et äh, kiirraudteele tuleb teha erand, see, see tähendab seda, et kiirraudteedele ei soovita konkurentsi. ja ja siis tehakse ettepanekuid, et näiteks piiriülestele raudteeühendustele tehakse ka erand kümneks aastaks. me peame lähtuma sellest, et meie põhimõte oleks turu avamine ja et va-, vaja on tok-, takistada igasugust diskrimineerimist ja mis minu meelest praktikas ei toimi, see on võib-olla küll hästi mõeldud, aga see, et et reguleerivaks asutuseks võib olla keegi, kes ei ole olnud varem kaks aastat äh, tegev raudtee, raudteeenduses. ma võiks äh, sellest äh, rääkida, et kui mm, kui mult küsiti, et kes äh, saab Saksamaa äh, Saksamaa transpordiministriks, äh, siis ma ütlesin, et ma ei tea, kes selleks saab, aga need kindlasti on tegemist kellegagi, kellel ei ole mingit kogemust ja see käib viimase kuue transpordiministri kohta Saksamaal, nii et mina olen selle põhimõtte vastu, et meie ministrid on kõik pidanud õppima ametisoleku ajal, reguleeriv asutus peab olema sõltumatu aga ma toon teile näide Saksamaa kohta. Saksamaal on mitteriiklike ähm, mitteriiklike raudtee-ettevõtjate ühendus ja nemad teavad väga hästi, kuidas monopolist suudab neid diskrimineerida ja kujutagem nüüd ette, et äh, keegi Bundestagist nimetatakse äh, reguleeriva asutuse üle, juhiks, äh, siis ma tõesti äh, oleks väga rõõmus, sest et nüüd muutuks väga palju raskemaks kellegi diskrimineerimine, kui keegi selline inimene äh, saaks selle ettevõtte juhiks. loomulikult on alati võimalik kedagi petta, aga selle põhimõtte juurde jäämine, see ei käi mitte üksnes mõeldes väikeste riikide koht, kohta, kellel on vähem võimalusi, vähem potentsiaali, vaid see käib kõigi kohta. E, siin e, see tegelikult praktikas ei toimi. mis puudutab Balti riike, siis ma ei taha seda, et meil oleks kirjas, et Balti riigid saavad erandi, vaid e, on olemas kolmandad riigid. näiteks Bulgaarial on raudteeliiklus Türgiga ka seal on võib-olla selliseid probleeme ja sellepärast ma ütleks, et me võime teha erandeid, kui tegemist on raudteeliiklusega kolmandate riikide ja liikmesriikide vahel, aga kui me siin nüüd Balti riigid välja tooksime ainsana, siis äh, tekitaks see probleeme. suur tänu, järgmisena härra Roš. aitäh, härra esimees ma ei tahaks korrata juba seda, mis siin öeldud ja aga mm, selgelt tuleks välja tuua see, et arutelus nagu Dirk Sterks just ütles, oleme huvitatud sellest, et me saadaks äh, oma komisjonist välja selge sõnumi nõukogu suunas ja et äh, me arutaks äh, neid asjaolusid, et miks see ümbersõnastamine, nagu ma e-, eelmine kord ütlesin, et äh, kui turu, turg avataks, äh, siis ol-, ja kui kõigil oleks võrdne ligipääs, siis äh, suureneks raudteevedude osakaal, see teema läheks, ei oleks enam aktuaalne ja meil oleks see ta-, ta-, need tagajärjed olemas, mida me soovisime kümme aastat tagasi. praegu meil ei ole turg avatud, turg on väga riiklik, aga väidetavalt äh, Äh, äh, vastutab selle eest Euroopa, aga tegelikult ei ole enamus äh, liikmesriike üldse eeskirju üle võtnud. meil on mõningad head erandid, üks neist näiteks on see, et meil on olemas reguleeriv asutus, mis on sõltumatu, ma ei tahaks nüüd minna nii kaugele, et ma ütleks, et inimesed, kes seal töötavad, ei ole kunagi töötanud Äh, raudtee-ettevõttes ma tean väga hästi, et parimad äh, metsavahid on endised salakütid, aga äh, selle ettevõtte selle asutuse otsused peavad olema sõltumatud, selle struktuur ja äh, rahastamine peavad olema sõltumatud. Nad ei tohi mitte mingil juhul olla sõltuvad mingitest äh, ettevõtjatest, mis mõningates riikides endiselt veel nii on, et kui me selle saavutame, siis me oleme ju astunud suure sammu edasi. Äh, personalistruktuur peab olema korralik, äh, tasu peab olema korralik ja mõistliku ajavahemiku jooksul peab olema see asutus võimeline vastama taotlustele, aga ta ei pea olema võimeline kõikvõimalikke uurimusi tegema kui me seda nõuaks, siis tähendaks see seda, et see asutus oleks, muutuks täiesti mittetõhusaks. me teame ka, et äh, litsentsimine on äh, riigiti niivõrd erinev, et see on üks äh, suuremaid takistusi me teame, mida me tahame, tehkem seda siis lihtsalt ja selgelt. infrastruktuuri haldujad paljudes riikides äh, on väga suurtes finantsraskustes väga erinevatest põhjustest lähtudes. andkem neile vähemalt see võimalus, et et äh, ta on võimeline kinni maksma seda, mida talt nõutakse, et äh, võetakse üle teatavad ülesanded see, et riik pidevalt asju kinni maksab, et see ei tohi olla nii, et ähm, et äh, ülesanded antakse, aga raha mitte, et siis see tähendabki seda, et äh, infrastruktuuri haldur ähm, läheb finantsilises mõttes põhja. ärgem unustagem teatavaid arutelusid, mis on ka alanud. ma olen arvamust, ma olen samuti arvamusel, et me ei peaks äh, Balti riike äh, nimetama, aga ma arvan, et me peame arvestama seda, et mõningates riikides on raudteeühendused äh, kolmandate riikidega ja väikeriigid, Belgia ja Luksemburg, neid ei saa võrrelda suurte struktuuridega, ma ei taha siin mingit erandit, aga me peame loomulikult arvesse võtma kohalikku eripära, see tähendab seda, et ka neil peab olema võimalus omada tugevat reguleerivat asutust äh, see tähendaks seda, et ka väikeriikide raudteesektor oleks tõhus ning lõpp, lõpuks mm, meie ei taha seda, et meil homme oleks kaks äh, suurt asutust Euroopas, et üks äh, vastutaks mm, reisijate liikluse ja teine kaubavedude eest. me ei taha äh, Äh, väljuda siin riigimonopolist selleks, et meil homme oleks kaks äh, eraõiguslikku monopoli. me peame selle tee äh, ette valmistama nii, et väiksed jäävad ellu ja et suured toimiksid õiglaselt turgude avamisel ja turgudele ligu-, ligipääsul. ma tean, et mingit kasu ei ole sellest, kui ma ütlen, et ma unbundling ut ei taha, aga ma kirjutan nii palju äh, tingimusi sisse, et äh, lõpuks me jõuame jälle unbundling uni mm, välja. ma teen ettepaneku, et me paneks need kaks asja hääletusele komisjonis ja lõpuks ütleksime, kas me tahame seda või mitte, aga me ei peaks äh, tegema nägu, et me tahame ja siis tegema selle asja väga keeruliseks. ma arvan, et selleks täiskogu istungiks, kus äh, seda hääletatakse, on meil aega äh, seda veel käsitleda, aga me ei peaks äh, oma aega raiskama sellele, et see on väga oluline, aga lõpuks tegema selle nii keeruliseks, et keegi ei taha, mida me tahame. Eh, dank u wel, eh, voorzitter, en ik wil ook de rapporteur en al degenen die ehm, met haar samenwerken. suur tänu, raportöör härra Hadrovi ja kõik, kes on töötanud äh, raportööriga, on mõelnud selle peale, kuidas edasi liikuda. me räägime sellest, kuidas turud toimivad ja kuidas luua kõikidele vedajatele võrdsed tingimused, kuid samas tuleks meenutada ka sellele, et me peame rõhuma tõhusamale raudteeliiklusele. me ei tohi alahinnata äh, selle ettevõtmise võimalikke mõjusid, sest praegu tehniline koostalitusvõime Euroopas praktiliselt puudub. ja me peame silmas pidama ka neid olulisi valdkondi. ma mõistan, et on raportööri ja variraportööride vahel mõningaid äh, äh, vastuolulisi küsimusi tekkinud, kuid me ei peaks nendele nendesse takerduma, peaksime edasi liikuma. kuid äh, sellegipoolest on olnud mõningad lahingud. ja raportöör on äh, äh, esile tõstnud suuremad probleemid, reguleerija, infrastruktuuri, ettevõtte küsimused, olulised teenused, läbipaistvus ja ma arvan, et nüüd me peaksime jõudma üksmeelele nendes valdkondades. ja peame mõistma, millised on selle suurema pildi osad, milline on see üleüldine süsteem, mis võimaldab meil edasi liikuda ja rääkida ka nüüd raamatupidamise arvestuse eraldamisest Äh, ma nõustun härra Sterksiga selles mõttes, et me peame täpsustama ka, milline on komisjoni kohtade roll selles ettevõtmises. me ei taha neid asju ka liiga keeruliseks iseenda jaoks ajada. kas komisjon leiab, et et komisjon äh, peab automaatselt oma arvamust esitama äh, neile esitatud otsuste kohta või jääb komisjon selliseks apellatsioonikohtu vahekohtuniku rolli täitjaks, äh, kui tekivad mingid probleemid. igal juhul äh, äh, me sellega tugevdame reguleerijate seisundit ja põhirõhk on sellel, et tugevdada reguleerijate osatähtsust kui me räägime infrastruktuuri ettevõtetest ja rahastamisest ja äriplaanidest, siis need on kõik väga huvitavad teemad. infrastruktuuri ettevõtjad peavad täitma neile pandud kohustusi ja see ei ole sugugi halb äh, infrastruktuuri kasutajate jaoks ja äh, ka kasutajad tuleb ära kuulata äh, ja võib-olla ei ole sellist kuulamist lihtne korraldada, kuid ma arvan, et äh, see on hea mõte sest kogu see ettevõtmine mõjutab kõiki osapooli. ja väga sageli me oleme kuulnud kolleegide suust kriitikat nende osas. me peaksime esitama ka küsimuse, kui detailseks me soovime minna, milline on see detailide tase, mida me soovime, sest on väga palju asju, mida me arutame ja on olemas ka palju teisi asju, mida me võime lisada äh, ja me peame leppima ka selles kokku, et lõppkokkuvõttes me peame saama sellise dokumendi, mis hakkab toimima, funktsioneerima. ja kuigi võib-olla me oleme saavutanud kokkuleppe üksikute osade osas, me peame siiski töötama selle terviku nimel ja see on oluline kriteerium, mida me peame silmas pidama oma edasises töös. seega äh, juhindugem tulemustest äh, tõhususest, äh, siis on meil õnnelikumad kliendid, konkurentsivõimelised raudtee-ettevõtjad, kes suudavad suurendada oma turuosakonna ja on võimalik pakkuda oma teenuseid. on veel paar asja, mida ei ole mainitud, mis minu arvates peaksid olema osa meie arutelust. võib-olla kompromissidena, mida me võime esitada täiskogudel. näiteks äh, sidepidamine äh, kriisiolukordades Belgias leiab aeg-ajalt aset ka raudteeõnnetusi. ja probleem on selles, et vedaja võib sõltuda infrastruktuuriettevõtjast ja äh, tekib probleeme võib-olla info edastamisel äh,, kogu see kommunikatsiooniahel võib olla lünklik ja me peame tagama selle, et informatsioon liiguks ka erakorralistel asjaoludel ja kriisiolukordades ja lõpetuseks esimees, ma tahan öelda, et ka kliendile tuleb tagada rohkem informatsiooni. avalikkusel on vaja rohkem teavet, kõik need, kes soovivad osaleda, äh, peaksid olema teadlikud sellest, mida oodata, mida loota. ei, ei piisa ainult sellest, et äh, klientidel on äh, sõiduplaan ja marsruut teada nagu näiteks lennutransport. ja ähm, praegu interneti ajast on väga lihtne leida sobiv marsruut näiteks Belgias kuhugi mujal sõitmiseks. härra Rike. aitäh, härra esimees. räägin väga lühidalt, me, ma ei korda siin üle kõike, mida öeldi, ma ta, äh, ütlen proua Serakianit, kes äh, Äh, jätkab tööd väga keerulise valdkonnaga, ma tahaks öelda, et praeguse, praegune Euroopa raudteeinduse olukord ei ole rahuldav ja kui me siin nüüd räägime ähm, siin äh, transpordi rohelisemaks muutmisest ja kõigest muust, siis sellest ei ole mingit kasu, kui me ei muuda raudteetranspordi konkurentsivõimelisemaks, et ta suudaks konkurentsi, konkureerida nii maismaatranspor-, äh, autotranspordiga kui äh, kui õhutranspordiga, nii et me peame andma raudteetranspordile võimaluse ja Euroopale võimaluse, et, et ole, autovedudel oleks olemas alternatiiv. ning teine märkus, kui me vaatame praegust olukorda kümme aastat pärast raudteepaketi vastuvõtmist, siis äh, äh, see, et seda esimest raudteepaketti ei hakatud kohaldama, siis selle, äh, selle põhjuseks on see, et see oli vähe või siis ei olnud üldse rakendatav et on väga palju erinevaid teemasid, mis võimaldavad erinevaid tõlgendusi, meie eesmärk on olla äh, selge ja tõhus ja ja väga selgelt oma seisukoht välja tuua ma arvan, et ma täna ei hakka siin detailselt muudatusettepanekuid kommenteerima, siin on palju asju öeldud, meil, ma arvan, et on selge, et meil oleks vaja tugevat riiklikku reguleerijat. Need menetlused peavad olema lihtsalt, selgelt väljendatud, et ei tohi liiga palju kasutada erinevat konsulteerimist ja erinevaid kontrollikomisjone, et see võimaldaks teha tööd heades tingimustes, ma arvan, et kõik on sellega nõus. meil on vaja Euroopa kontrollitaset, äh, see on äh, selge on ka see, et vaja on tugev, tugineda uuele agentuurile, aga teine öö, ähm, probleem, äh, mis seondub raudteeturu avamisega, on ohutus ja koostalitlusvõime meil on vaja ka rahastamisreegleid ja infrastruktuuri planeerimist võimaldavaid reegleid, mis on lihtsad ja mi-, millega riigid oleksid nõus, sest riigid on väga erinevad, nende suurus on väga erinev, nende geograafiline asend on väga erinev. lihtsus äh, ja selgus on loomulikult äh, eelduseks, et saada nõukogult äh, heakskiit, aga see on ka nende rakendamiseks äh, heakskiit. Äh, mm, eraldamine on loomulikult raudteeturu avamise eeldus. meil on siin väga keeruline tekst, äh, kabot-, mis puudutab kabotaaži ja kõike muud, see on täiesti arusaamatu, see, sellest hakatakse kindlasti mm, rääkima, kui me lähe-, äh, asja te-, lihtsamaks teeks, siis äh, me lahendaks palju probleeme, aga meil ei õnnestu seda, et alati, kui me läheme sammu tagasi oma seisukohast, siis läheb see süsteem väga palju keerulisemaks nii et äh, kui me ütleme, et me tegelikult ei eralda, aga teeme sellised tingimused, et inimesed ei saa isegi äh, koht, tänaval kohtudes üksteisel kätt suruda, siis ähm, see ei ole teostatav. ning mis puudutab detaile, siis äh, mida lihtsamaks, mida lühemaks, mida selgemaks me teeme, mida rohkem me tegeleme Ehm, koostalitusvõime eh, ka, seda rohkem me anname raudteele võimaluse eh, konkureerida teiste transpordiliikidega. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Äh, härra Pirker, palun. aitäh, härra esimees äh, ja suur tänu raportöörile. mõningad märkused ka minu poolt, äh, siin on palju asju juba ära öeldud. mulle tundub vajalik see, et me vaataks tagasi, et mis olid meie eesmärgid. eelkõneleja just rõhutas seda ja seda rõhutasid ka teised. meie eesmärgiks oli see, et meil looksime alternatiivi äh, autotranspordile, et me võimaldaks vaba reisimist üle kogu Euroopa, nagu see iseenesestmõistetavalt käib äh, lennukiga. me soovisime täielikku tasa, läbipaistvat äh, piletite ostmisel, me soovisime, et süsteemi oleks võimalik kasutada ilma täiendavate barjääride ja kompensatsioonideta me soovisime turu avamist, kui me nüüd seda eesmärki vaatame, siis me ei saa teha seda viga, et me nüüd väga äh, palju tegeleks detailidega, ma olen siin komisjonis uus ja ma paljudest asjadest ei oma nii suurt, head ülevaadet kui, kui teised komisjoni liikmed, aga kui ma vaatan ne, paljusid punkte, siis äh, on mul tunne, et Euroopa et kui me nii detailseid reeg-, eeskirju siin ette kirjutame, nagu praegu selle ettepaneku puhul, et siis äh, tekib oht, et äh, Euroopa tasandil äh, nähakse Euroopa Parlamenti ülereguleerijana ja et me tegelikult kaotame oma eesmärgid silmist ja seda, see ei peaks nii minema. kui ma siin vaatan nüüd mõningaid detaile, nagu näiteks see, mis on teises kompromissis, ja siin viidatakse artiklitele kuus ja seitse. infrastruktuuri ettevõtjad puudutab see, siin on sellised reguleerivad eeskirjad äh, lisas, mis puudutavad äh, juhatuse liikmeid, et ei ole võimalik äh, töötada selles ametis rohkem kui kaks aastat ja siis mingi kolme aasta reegel, meil on siin väga palju detaile ma arvan, et me peaksime paljudest asjadest siin loobuma, me peaksime siin paljud asjad üldse ära jätma, mis selles kompromissis äh, lisas äh, ära toodud on, sellepärast et äh, need on lihtsalt liiga detailsed. ja kui te nüüd vaatate artiklit kolmteist, siis ilmselt tehakse meile etteheide, mm, et me ei mõtle üldse majanduslikult, et kui tegemist on teenuste osutamisega teenindusega ja kui ettevõte, kes ei osuta mm, teenust, eh, peab põhjendama, et miks mm, ta ei osuta teenust, et miks eh, peab, tuleb pöörduda konkurendi poole, siis see küll nii ei saa olla, seal peab piisama lihtsalt äraütlemisest. me peame olema ettevaatlikud ja kui tegem-, tegemist on siin kuludega ja kompenseerimistega, siis me ei peaks äh, siin nüüd äh, eesmärki liiga kõrgele panema, vaid tegelikult peaks, äh, peaks meie eesmärgiks olema, et autotransport ja raudteetransport oleksid võrdsed ja kui tegemist on mürakuludega, siis Mm, see, mis kehtib autotranspordi puhul, peab olema võimalik ka raudteetranspordi puhul. ma arvan, et me peame äh, pigem olema tagasihoidlikumad, mõtlema oma eesmärkidele ja vaatama, et äh, avalikkusele jääks mulje, et Euroopa Parlament toetab vaba juurdepääsu äh, raudteele, et äh, oleks võimalik vaba reisimine äh, raudteel ja et oleksid korralikud äh, hinnad ja pakkumised. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Gratuluję pani poseł sprawozdawczyni oraz wszystkim sprawozdawcom cieniom. Aitäh, härra esimees. Ma õnnitlen raportööri ja kõiki äh, kaastöötajaid, mul on mõningad äh, kompromissmuudatusettepanekud, ma tahaksin rääkida äh, finantsteemadest ja siis müratasemest, lisad viis ja kaheksa. minu meelest see võrgustikule juurdepääsu tase tuleks rakendusaktiga paika panna ning infrastruktuuriettevõtjal peaks olema piisavalt aega progressiivse rakendamise jaoks, kuna erinevates liikmesriikides kasutatakse erinevat, erinevaid meetodeid. komisjonil on kavas esitada äh, analüüs, mis äh, pööraks tähelepanu Hiina arvutamise meetodile, see puudutab nüüd kaheksandat punkti, see tuleks tegelikult äh, ära jätta ja äh, tegelikult tuleks äh, selles osas äh, juhinduda süvitsi minevast analüüsist, aga praegu on see osa puudu Euroopa Komisjoni ettepanekus. ning äh, vaja oleks tagada täielik koostalitlusvõime, mis puudutab nii veeremit kui ka infrastruktuuri. praeguse ettepaneku tagajärjeks võib olla see, et ettevõtja peab äh, tasakaalustama ühel harul tekkinud äh, kahjumit äh, teist, teises harus teki-, teenitava kasumiga. mis puudutavad kulusid ja reegleid ja et need ei ole veel paika pandud, siis müra osas tehtud ettepanek on, e-, ei ole hea, komisjon oma valges raamatus nimetas äh, ühiste äh, mürareeglite väljatöötamist aastaks kaks tuhat kakskümmend. ma arvan, et äh, veeremi osas peaks meil olema adekvaatsed eeskirjad ja need eeskirjad oleksid mõistlikumad kui, kui lihtsalt tariifide muutmine. näiteks alandatud tasud ettevõtjatele, kellel on äh, tõhusam veerem ja vaiksem veerem. ja see võiks äh, tähendada seda, et äh, mõned ettevõtjad, kellel ei ole sellist veeremit, ei saaks üldse turul osaleda, aitäh. härra e Kantsler ma tahaksin tänada proua Serakianit ja kõiki neid, kes on selle teksti kallal töötanud. see ei olnud sugugi lihtne ettevõtmine ja tegelikult eh, isegi suurte teemade põhipunktide osas ei olnud alati üksmeelt. minule esitatud dokument sisaldab kompromissettepanekuid ja leheküljel kolmteist räägitakse turu avamisest ja siin puudub tekst ja see peaks olema meie arutelude keskmes. aga seda alles koostatakse, seega me ei tea, mis toimub turgude avanemise rindel. seda mainitud mõnes kohas, aga neljandas peatükis mingil põhjusel on see ikka tühi koht veel ja see lehekülg ei ole veel valmis. ma arvan, et liberaliseerimine peab toimuma enne, kui me hakkame äriühinguid ja ettevõtmisi reguleerima. me ei tohi inimeste elu keerulisemaks muuta ülereguleerimisega, kui puudub ava, vaba turg, avatud turg. seega probleem on praegu selles, kuidas on need teemad järjestatud ja ma hea meelega kuulaksin, kas me oleme valmis liikuma äh, vabaturu suunas või mitte. see on minu jaoks põhipunkt. oluline on muidugi avada tugevad reguleerijad, aga seda tingimusel, et turg on avatud, et on toimunud eraldamine ja toimub ka progress selle avatud turu suunas. seetõttu ma leian, et turu avanemine on eelduseks väga paljudele teistele punktidele, mida me oleme arutanud kui me räägime sellest, milline on see konkurentsivõime maanteetranspordiga või teiste infrastruktuurisüsteemidega, äh, siis me ei suuda olla konkurentsivõimelised, kui me ei suuda luua äh, odavaid ühendusi, konkurentsivõimelisi ühendusi ja võrgustikke. seega raamatupidamise arvestamise eraldamine ja ühenduste loomine, kui me räägime infrastruktuuri omamisest ja selle haldamisest ning ka äh, rongide koosseisude äh, ekspluateerimisest. me peame need kaks asja lahus hoidma. Need võiksid olla kaks eraldiseisvat äriühingut, äh, kuid kuna me soovime siiski jõuda kompromissini, Ähm, sooviksime järgmist. meil on esitatud ettepanek ja mul on paar küsimust, et ka iseendas selgusele jõuda äh, selles kompromissettepanekus. see on punkt E, mis puudutab eraldamist. kas keegi suudab mulle selgitada? kes hakkab nimetama äh, tegevjuhte, kes hakkab äh, käivitama ettevõtte äriplaane ja alles, kui need asjad on selged, siis on meil võimalik leida vastused ka teistele küsimustele ning äh, koostada korralik kompromissettepanek äh, kahe nende tegevusfunktsiooni ja kahe äriühingu äh, vahel, mis tuleb eraldi hoida, lahus hoida ja need peavad olema ühe kompromissi osad. ja ma tahaksin juhtida tähelepanu ka mõningatele vigadele ja eriti sekretäri tähelepanu nendele vigadele ähm,, paluda neid parandada kuna selles tekstis on mõningad ristviiteid, mis ei ole omavahel kooskõlas. ja paar tehnilist apsu on ka, mida tuleks parandada. jah, nüüd ma ise tahan ka oma panuse anda omalt poolt. väga huvitav on istuda siin ja kuulata, mida saadikud ütlevad ma olen variraportööride koosolekut juhatanud juulikuus Strasbourgis sel teemal. ja see suhtumine, mida ma siin kuulen, ei ole samasugune, mis kõlas variraportööride koosolekul. seal räägiti probleemidest, probleemidest ja veel kord probleemidest. siin öeldakse, et jah, hoidkem asjad lihtsad, üritagem milleski siiski kokku leppida nii et mõnes mõttes ma olen selle lähenemisviisiga nõus aga võib-olla peaks kogu komisjoni kutsuma variraportööride kohtumisele, siis suudaksime ka kõik need probleemid ära lahendada, mis on. Äh, asja tuum siin on järgmine, see protsess äh, muutub väga, väga, väga aeglaseks ja me peame mõistma, millised on meie kohustused. see tuleb novembriks parlamendis läbi saada, nõukogul on juba selgelt kujunenud seisukoht ja meie hetkel liigume edasi eh, nagu väga-väga aeglane kaubarong ja sugugi mitte nagu DŽV kiirrong. me peame meeles pidama, miks me sellega tegeleme ja miks selle vastu nii suurt huvi eh, tund-, üles näidatakse ja mis toimub. jah, asjad peavad hakkama liikuma, sest varasemal ajal ei toimunud midagi esimese eh, raudteepaketiga algusest peale on tegeldud üheksa aastat, midagi ei ole muutunud, samad vanad asjad toimuvad samas vanas vaimus. nii et äh, tuleb mõista, mis kohustused meil siin komisjonis on ja eriti äh, variraportöörid ja raportöör peavad väga tõsiselt asjasse suhtuma. tegemist on tehnilise teemaga võib ju öelda, et komisjoni ettepanek on liiga tehnilise iseloomuga. võib-olla see ongi see probleemide põhjus ja võib-olla meil olnuks vaja lihtsamat ettepanekut Euroopa Komisjonilt ja mitte seda väga suurt tehnilist käsiraamatut, mille me sealt saime, aga asjad on, nagu nad on. ma ei tahaks üle reguleerida, aga ma tahaksin küll hea seista selle eest, et meil on reguleeriv asutus, kes on sõltumatu ja kellel on instrumendid oma töö tegemiseks. jah, mul on unistus, ma tahan, et reguleerijad reguleerivad ja eh, veoettevõtjad veavad ja infrastruktuuriettevõtjad haldavad infrastruktuuri. aga ma kardan, et selle asemel me saame hoopis eh, raudteeveoettevõtted, kes reguleerima kukuvad ja reguleerijad hakkavad eh, majandama infrastruktuuri ja infrastruktuuriettevõtted jälle hakkavad vedusid korraldama, sest ma kardan, et see tõesti tekitab katastroofi, kui see nii läheb, aga selles suunas me praegu liigume eh, meil toimub täna pärast variraportööride koosolek, ma ei tea, kas meil õnnestub sellest palju edasi liikuda, härra Kantšin ütles, et väga tõsiseid küsimusi on, milles kompromiss, muudatusettepanekuid ei ole suudetud välja töötada. kulus tund, et seitsmes-kaheksas valdkonnas, seitsmest-kaheksast valdkonnast ühes kokku leppida. tund aega, jah. selles need probleemid on ja kõik peavad üles näitama head tahet, et kompromissideni jõuda, sest lõppkokkuvõttes äh, me üritame võib-olla saavutada võimatut, tahame, et kõik fraktsioonid kompromisse toetaksid, aga ma arvan, et see on lihtsalt hele sinine unistus, sest lõppkokkuvõttes komisjon peab lihtsalt asjad läbi hääletama ja tuleb siis, mis tuleb. härra Reuter komisjonist. ma tänan, härra esimees ja lugupeetud saadikud nagu teie esimees ütles, ka äh, minagi sain tänastest aruteludest julgustust, sest mulle näib tõesti, et te vaatate tulevikku oma mõtteavaldustes, aga ma tahaksin teile meenutada paari tähtsat kuupäeva ja elementi siin. Äh, vastavad volinikud ja mina peadirektorina oleme nüüd pikka aega olnud surve all äh, et tuleb teha ettepanek uueks redaktsiooniks, uueks sõnastuseks ja lõppkokkuvõttes oli möödunud aasta seitsmeteistkümnendal septembril, me tegimegi selle ettepaneku ja paralleelselt algatasime rikkumismenetlused. mina olin siin teie komisjonis kümme päeva pärast seda ja tutvustasin seda uut redaktsiooni teile. ja nüüd on meil nõukogus üldine lähenemisviis olemas uue redaktsiooni kohta üheksa kuud pärast seda, kui me ettepaneku esitasime. nii et tõesti, asi on muutunud pakilisemaks ja teie ju nõudsite seda, et kiiresti tuleb tegutseda. ja on vaja tõesti edasi liikuda selle uue tekstiga. me sihilikult koondasime tähelepanu kolmele peamisele elemendile. üks on pikaajaline strateegia infrastruktuuridele, finantseerimine on siin e, ja raamatupidamise arvestuse tasakaalustamine, tasude võtmine, kasutustasude võtmine. teine aspekt on reguleeriva funktsiooni tugevdamine ja kolmas e, on need lisateenused, see viimane miil nii-öelda, e, energiavarustus ja nii edasi. ja need olid need kolm sammast, teemat, millele me tähelepanu koondasime oma uues redaktsioonis. ja ma näen, et palju muudatusettepanekuid on tulnud proua Sarakiani raportile ja kompromissettepanekud äh, on koostatud ja need lähevad õiges suunas, aga tahan aus olla teiega. me oleme mures, äh, sest mõned asjad, mida me praegu näeme, küll eelnõu vormis tekitavad muret, näiteks see lahkulöömine, eraldamine kõigepealt. kui ma tulin siia komisjoni kahekümne seitsmendal septembril, siis teie küsisite, kuidas selle eraldamisega lood on. ja mina ütlesin teile selgelt, et meil on strateegia, et läheme kohtusse, kontrollime üle, kas lisa viis see kuulus kahe tuhande kuuenda aasta teatis on ikka õige tõlgendus ja et me ei eh, puuduta seda eraldamise küsimust uues redaktsioonis. me eh, olime vastu üldisele lähenemisviisile. Eh, see on liikmesriikide lähenemisviis tagasi pöörata õigusaktid mõned üritasid seda teha, pöörata tagasi suunda esimene raudteepakett, aga meie otsustasime, et las kohus otsustab nende küsimuste üle. ärge, ja ärgem üritagem äh, korrigeerida asju paremalt vasakult, keskelt, natuke haaval nii et me ei ole selle poolt, et praegust äh, uue sõnastamise protsessi kasutatakse selleks, et tegeleda eraldamise probleemiga. asepresident Kallas on võtnud omale kohustuse, et teeb ettepaneku aastal kaks tuhat kaksteist selle kohta ja me töötame selle kallal praegu. kui me saame selle uue redaktsiooniga ühele poole, seda kiiremini meie töö sujub. me praegu töötame mõjude hinnangu kallal ning valmistame ette uut ettepanekut ning me eh, tegeleme ka selle küsimusega, millega härra Katšin viitas, nimelt siseriikliku reisijate veo liberaliseerimine. Need mõlemad asjad on komisjoni tööplaanis sees, need on ka valges raamatus välja kuulutatud ning kolmas element, mis on samuti tähtis, on see kogu sertifitseerimise ja koostalitusvõime teema. Need asjad võetakse käsitleda aastal kaks tuhat kaksteist kui me nüüd nii-öelda saastame öö, eh, oma mõttevahetuse eh, uue sõnastuse üle kõigi nende teemadega ja tahame kõik need asjad siia sisse saada, siis ma kardan küll, et meil saab olema tohutult, tohutult pikk läbirääkimiste periood. komisjon võib-olla teeb endiselt ettepaneku veel teie ametisoleku ajal, aga seda aastal kaks tuhat kolmteist või kahe tuhande neljateistkümnenda aasta algul ja me oleme kaotanud veel kolm-neli aastat. nii, sellise avalduse ma tahtsin teile siin teha ja see puudutab siis seda eraldamise küsimust ja liberaliseerimist. aga nüüd ma tuleksin mõningate kompromissettepanekute juurde. jah, paljud kompromissettepanekud tugevdavad tegelikult meie seisukohti Äh, vastupidiselt sellele üldisele lähenemisviisile, mille nõukogu kinnitas. see puudutab infrastruktuuri arengu teemat, samuti täpselt definitsiooni äh, juurdepääs teenindusrajatistele, äh, reguleerija tugevdamine aga me oleme mures teatud konkreetsete muudatusettepanekute pärast, sest meil tundub, et need viivad meid tagasi Äh, üldise lähenemisviisiga võrreldes ning sellega võrreldes, mis Euroopa Komisjon algselt välja pakkus. Äh, mõned muudatusettepanekud näiteks nõrgemad olevat ja kuulanud ära teie arutelu just praegu, ma lihtsalt ei saa asjast aru. ma ei saa aru. toon teile kolm näidet äh, infrastruktuuri ettevõtja äh, bilanssi tasakaalustamine. meie komisjonis ütlesime, tuleks teha kolme aasta jooksul. nõukogu ütles, et vähemasti äh, sidus selle mitmeaastaste kokkulepetega, ei öelnud kolm aastat, aga teie ei sea üldse mingit tähtaega. teine näide teenindusrajatiste käitajad. meie komisjonis palusime eh, õiguslikku eraldamist. nõukogu ei olnud nõus sellega, aga oli valmis asendama selle raamatupidamise arvestusliku eraldamisega, et vähemasti tekiks läbipaistvus. Teie näiks, tahate lahku lüüa kõik kolmas näide, liikmesriikide reguleerivad asutused. Teie tahate ainult piirduda liikmesriikide reguleerivate asutuste volituste, volitused piirduda öö, rikkumistega, aga liiga kõrged tasud, näiteks eba sobivad sõidukavad, samuti äh, hooldus, tehnohooldus, need ei ole diskrimineerimisega otseselt seotud, aga see puut-, nad puudutavad kõiki reguleerijaid, aga ometi tuleks reguleerijal ka nendega tegeleda, aga teie ei taha, et reguleerija seda teeks. võin veel teisigi asju nimetada, aga need on äh, jälle infrastruktuuri kasutustasud või delegeeritud õigusaktide roll, nii nagu teie seda näete. aga ma tahan öelda, et mitmed kompromissettepanekud äh, lähevad tagasi üldisest lähenemisviisist ja ka komisjoni ettepanekust vastassuunas. meie oleme kõik lihtsustamise poolt ja vähema bürokraatia poolt. nagu härra Sterks ütles, ka mina arvan, et meie ei tahagi, et ka, et kakskümmend seitse liikmesriiki kõik hakkavad korraga meie poole pöörduma. meil on juba artikkel kuuskümmend kolm üks säte, mis lubab Euroopa Komisjon igal juhul sekkuda, kui ta tahab. nii et teatud määral ärge koormake Euroopa Komisjoni üle ebasobivate bürokraatlike protsessidega, et tuleb hakata äh, kõiki arvamusi kahekümne teise ametliku kahte ametlikku keelde tõlkima ja nii edasi ja nii edasi. samuti me leiame, et väga spetsiifilised olukorrad nagu Lää-, Balti riikide olukord tuleb ka ära näidata, aga ma olen oma Äh, õppetunnid saanud, ei mingeid erandeid, võivad olla üleminekuperioodid ja spetsiifilised sätted, aga ei tohi anda erandeid, sest see ei ole mõttekas. antud juhul mitte mingeid alalisi erandeid tohi teha. ja veel mõned mõtted, mida te siin avaldasite, aga mul aeg on piiratud, tahan vaid rõhutada, et me kõik oleme raud-, olete seadnud järgmise aasta tegevuspoliitikate keskmesse. kui me tahame valge raamatu eesmärke saavutada, siis tuleb siin edasi liikuda. asepresident Kallas on väga-väga pühendunud nendele küsimustele, et ta on avaldanud oma nägemuse ühise raudteepiirkonna kohta väga selgelt. aga palun ärge unustage, et uus sõnastus on ainult üks samm meil tuleb tegeleda koostalus, talitlusvõimega, eh, sertifitseerimisega, samuti siseriikliku reisijateveo liberaliseerimisega ja eh, kogu Euroopa infrastruktuuriga, Connecting Europe instrumendiga, hakkame ka seda siin arutama ja lõpetuseks see eraldamine, lahkulöömine. aga palun, ärgem segage me neid kõik kokku Äh, jah, ma pöördun teie poole palvega, võib-olla see ei ole kohane, aga ma tahan, et te teaksite, mida komisjon praegu asjast arvab. Äh, aitäh komisjonile selleks, et nüüd äh, lõpp, lõpetuseks annan sõna proua Serakianile. Sì, grazie <clears throat> Presidente. Ma mh, mm, mi chiedo aitäh, härra esimees. ma nüüd äh, küsin, kas komisjonis äh, tõesti räägitakse nii selgelt eks, äh, juttu, kui, kui komisjoni esindaja seda nii tegi täna. kui volinik Kallas seda toetab, siis peaks see ju kajastuma ka selles ümbersõnastamises me peame sellest ilmselt veel äh, rääkima omavahel. ma ütleks, et et äh, mul on mulje, et komisjonis ei äh, toimi omavaheline äh, kommunikatsioon, et seda ei ole nii varem öeldud, et minu meelest ei ole adekvaatne, kui soovitakse seda parlamendis nii kiiresti läbi suruda, sest et par-, parlament sai selle ettepaneku alles väga hilja. aga komisjon tahab nüüd selle küsimuse võimalikult kiiresti ära lahendada, tahab sellega äh, Ähm, seda ümbersõnastamist äh, nii kiiresti läbi suruda, et äh, et oleks võimalik ka teiste volinike projekte veel mm, läbi suruda. Mm, parem oleks, kui volinik oleks seda juba varem öelnud, aga ma arvan, et parlament ei peaks järgi andma. me peame ju, me oma ülesandeid täitma, need on hoopis teised ülesanded. parlament peaks olema äh, ambitsioonikas, kui tegemist on sellise ettepanekuga. siin on tegemist ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisega ja Euroopa Parlament peaks käsitlema erinevaid teemasid, mis on seotud selle uue ümbersõnastamisega. meil on nüüd äh, olemas ka kompromissmuudatusettepanekud, osad, osasid on äh, juba ka piisavalt arutatud ning äh, me üritame leida võimalikult lihtsaid lahendusi ka selles osas, mis puudutab reguleerivaid asutusi. võib-olla tuleb Äh, olla mõningate kompromisside vastu, sellepärast et äh, nad äh, liigselt kärbivad reguleerivate asutuste volitusi, aga ma tahaksin viidata sellele, et mõningad aspektid, ka kompromissmuudatusettepanekuid, mille öö, öö, pärinevad variraportööridelt, mitte mult kompromissmuudatusettepanekud on ka koostöö tulemus. me soovime sõltumatut tugevat reguleerivat asutust, mis oleks tõeliselt läbipaistev ja täidaks oma kohustusi. ja neid kohustusi kirjeldatakse veel kord ka kompromissmuudatusettepanekus. mis puudutab lihtsustamist, siis äh, me üritame äh, sõnastust võimalikult lihtsaks äh, teha, aga ma arvan, et me olime mm, mures ka sellepärast, et tekst oleks piisavalt selge. mis puudutab Balti riike, siis härra Zille alati on seda küsimust käsitlenud, ka mina ei oleks selle poolt, et meil oleks ühemõtteline äh, erand, vaid äh, ma toetaks pigem seda, et meil oleks selline kaudne erand ja tundub, et äh, nõukogu töö tulemused lähevad ka selles suunas. ma arvan, et Euroopa Parlament peab äh, endale üllad eesmärgid paika panema ja me peame äh, lähenema riiklikele reguleerivatele asutustele, nii nagu me oleme teinud seda kompromissmuudatusettepanekus. me räägime siin mm, läbipaistvusest, mm, eraldamisest, raamatupidamise eraldamine, läbipaistvad haldusnõukogud, läbipaistvad lahendused ka sellel tasandil, nagu esimees Simson äh, seda ütles, et et erinevad rollid oleksid selgemini välja toodud ning äh, muud küsimused, rahastamine, ma arvan, et meil on tegemist hea kompromisstekstiga, äh, ka delegeeritud õigusaktide osas on selgus, artikkel kolmteist, äh, teenindusrajatised, me jätkame ka täna äh, tööd kompromissmuudatusettepanekutega, aga ma ei saa praegu öelda, et äh, me saaksime komisjoni äh, ettepanekutele vastu tulla. aitäh, me nüüd lõpetame siis selle arutelu, mis ei ole tegelikult veel täiesti lõppenud. meil on veel teemasid, mida me peame arutama ja lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve eh, projekti arutamisega. härra Liberatski vist ei ole siin, et eh, võib-olla härra Kadri eh, asendaks teda. kolleeg Liberatski ei saanud täna siia tulla ja palus, et ma tema nimel räägiks. esmalt räägiks ajakavast Te teate, et äh, see äh, raport tugineb komisjoni ettepanekule loomulikult ja me teame nüüdseks ka, et milline on olnud nõukogu seisukoht selles küsimuses ja ma arvan, et me ei peaks ka selle kohta oma arvamuse välja ütlema ja esile tooma ka vastuargumente. kõigepealt äh, head äh, rõõmusõnumid. komisjon reageeris meie ettepanekutele, eriti mis puudutab äh, seda kolme katseprojekti. ühelt poolt puudutas see siis Euroopa kultuuri- ja tööstuspärandi turismiteid ning Euroopa transpordiliikide ühisteabe- ja broneerimisliidet, liidest ning turismi ja, turismi ja selle üldist kättesaadavust. Neid kolme asja me tõstsime esile ning komisjon kahe ettepaneku kohta ei teinud märkusi, mis Mm, märkus ei olnud siis äh, äh, ja, ja mis märkusi ei olnud äh, turismiteede kohta ja turismi ja selle kättesaadavuse kohta e, ühise teabe ja planeerimisliidese kohta ei olnud ka vastuväited, aga oli üks märkus. nii palju oli siis meil häid sõnumeid. seda oli küll oodata, aga Koreper ilmselt ministrite heakskiiduga arvas, et äh, mõned äh, ettepanekud äh, ei lähe läbi. Need ettepanekud on kohati aktsepteeritavad, ette nähtud eelarvevahendite kokkuhoidmine, mille tulemusena soovitakse kümme miljonit eurot kokku hoida. see teeb välja null koma kuus protsenti võrreldes komisjoni ettepanekuga aga kui me vaatame nüüd makseid, maksetaks signeeringuid, siis äh, nende puhul on vähenemine kaksteist protsenti. muidugi me võime küsida, et kust tuleb see suur äh, erinevus? TNT projektide puhul Koreper äh, nägi ette saja ühe miljonilise kärpe ja tegemist on ühe koma ühe protsendiga võrreldes äh, komisjoni äh, eelarveprojektiga. ka Euroopa Meresõiduohutuse Agentuuri puhul oli ette nähtud kärbe seitse koma kolm miljonit ning võrreldes Ehm, ja see on päris suur kärbe võrreldes kolmekümne viie protsendise kogu eelarvega selle agentuuri puhul. Mm, väga hea on muidugi, et komisjon toetab meie katseprojekte, aga ma arvan, et me peame eh, järelepärimisi esitama üksikute summade kohta. meie komis-, transpordikomisjonis oleme arvanud, et äh, need äh, arvud, mis me esitame, on miinimumid, aga nõukogu on äh, siin tõesti teinud suuri kärpeid, eriti TNT projektide maksete assigneeringute osas. nii palju siis kokkuvõtlikult sellest, mida ma pean teile rääkima. meil on paar päeva aega reageerimiseks, tähtaeg kukub kahekümne seitsmendal juulil ma arvan, et äh, me saame välja töötada mõistliku strateegia. Äh, ma olin selle teema puhul variraportöör ja ma tahaksin esmalt öelda, et see äh, ettepanek, mille valmistas ette härra Liberatski, oli väga hea, mul ei ole väga palju kommentaare Rahvapartei fraktsiooni poolt Mm, võib-olla võiks äh, agentuuride eelarve osas olla veidi nüansseeritum, ma tulen selle juurde tagasi, sest tegemist on väga delikaatse teemaga alati. nii, mul ei ole väga palju lisada sellele, mida Said El-Kadraoui just ütles. jah, väga hea äh, uudis on see katseprojektide asi, mis äh, meil südamel on komisjoni ettepanekuid võeti arvesse mingil määral, aga see on ka miinimum, mida me saame loota, see endiselt ei ole turismi jaoks ette nähtud mingit eraldi eelarvet. nii et äh, meil oleks vaja, et äh, selles osas olukord stabi-, stabiliseeruks, Koreperi osas oli asi tõesti katastroofiline, sest mm, liikmesriikide Ehm, puhul on alati tegemist sellega, et et äh, maksete puhul tehakse suuri kärpeid ja kaks, kaheteistprotsendine kärbe niigi väga mõistliku ettepaneku puhul ähm, on siiski väga palju ähm,. ma ei taha öelda, et komisjoni ettepanekud oleks olnud äh, ebamõistlikud, komisjoni poolt tulid mõistlikud ettepanekud ja ma tahaksin rõhutada, et rohkem kui aasta me juba tegeleme siin väga palju infrastruktuuri küsimustega, vaatame, et millised on piirkondade võimalused. me oleme rääkinud ka erifondidest, aga see, et sada kümme miljonit võetakse ära TNT projektidelt, siis see on tõesti lubamatu. veel kord on äh, fookuses agentuurid. ma meenutan, et äh, komisjon, transpordikomisjoni ja nõukogu vahel on väga suur erinevus ametite osas. ametid äh, on rakendusotsuste elluviimisel väga olulised aga äh, nõukogu arvab, et, äh, et ametid on lihtsalt öö, äh, otsuste elluviimiseks. ja mis puudutab merendus integreeritud süsteemi loomist, siis öö, väga halb on see, et selles osas ei ole midagi ette nähtud ning teiseks meresõiduohutuse agentuur mm, ma ei saa üldse aru, et siin ollakse täiesti vastuolus nende poliitiliste avaldustega, et vaja on tugevdada infrastruktuuri, vaja on investeerida, vaja on integreeritud poliitikat, vaja on koordineerimist Euroopa ameti juhtimisel, aga nõukogu on nende vastu ja eelarve puhul siis äh, ei näe, äh, nähta üldse ette vahendite eraldamist nende äh, poliitikavaldkondade jaoks, mida ise on enne soovitud. nagu Said ütles, äh, nõukogu esindab oma ettepaneku kahekümne teisel juulil äh, aga tõenäoliselt läheb see täpselt sama, on see täpselt samasugune nagu Coreperi oma. meil on siis kakskümmend, kahekümne seitsmendaks vaja esitada oma muudatusettepanekud. see tundub olevat ähm, väga äh, lühike tähtaeg, aga varem me pidime muudatusettepanekuid tegema nii, et meil ei olnud üldsegi nõukogu äh, seisukohta, äh, nii et nüüd meil on nädal aega aega. Äh, nüüd ma annaks sõna härra Dirk Sterk, Dirk Sterksile jammer genoeg in het ziekenhuis is en, en moet uh, geopereerd worden. kes räägib Gesine Meissneri nimel? Eh, jah, ma räägin tema nimel, sest ta on kahjuks äh, haiglas ja ta, tal on vaja opereerimist. ja no nüüd äh, Äh, tänan härra Liberalski, Liberalskit, tema seisukoht peegeldab ka meie fraktsiooni seisukohta, eriti mis puudutab lõiget kuus, äh, meresõidupoliitika ja, ja turismipoliitika, me teeme ka muudatusettepanekuid selleks, et äh, tulla tagasi komisjoni algsete ettepanekute juurde, sest me, me arvame, et Koreperi seisukoht ei võta piisavalt arvesse äh, transpordipoliitika äh, olulisust aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia raames. TNT äh, projektid kaheteistprotsendine kärbe, sellega ei saa me nõus olla. ja see ei ole ka kooskõlas selle äh, transpordipoliitikaga, mis meil on valitud äh, meil on vaja integreeritud projekte ning ma tahaks küsida, et kuidas on nende integreeritud projektide puhul äh, käsitletud ainult kolme riiki, et miks äh, teisi ei ole kaasatud? Äh, Mrs Foster, qui doit, je pense proua Foster, kes vist peaks oma variraportööri esindama uh,. Brief actually um,. Yeah, it's... ma räägin lühidalt. on selge, et härra Sterks tõi meile just näite projektist, mida me igati toetaksime, kui me mõtleme Cäsari peale ja Euroopa õhuruumi peale, siis see on meie jaoks äärmiselt oluline, oluline kõikide jaoks. kuid ma ei taha nüüd teie tuju rikkuda kuid härra Liberatski on koostanud väga tiheda, kuid lühikese raporti. ja siin on ikka rohkem, rohkem raha, rohkem raha ja avalike kulutuste suurendamine, rahastamise suurendamine. ja ma ei kujuta ette, kust siis kogu see raha hulk tuleb. me oleme kogu aeg ju selgelt öelnud, et kui on olemas vahendeid, siis me peame rahad ümber suunama, kui meil on soovime teisi projekte, siis me peame leidma rahalised vahendid olemasolevate projektides. me räägime transpordiprojektidest, millele kulub miljardeid ja meil ei ole muid rahalisi vahendeid, mida kuskilt välja tõmmata tagataskust me räägime turismist ja katseprojektidest. miks peaksime meie rahastama neid pilootprojekte, kui me räägime integreeritud pileti broneeringusüsteemi? kui me mõtleme raudteevedude ja teiste transpordiliikide peale, siis see on ju ettevõtte huvides äh, korraldada sellist äh, süsteemi, kui nad soovivad oma äh, ärituru äh, suurendada. miks Euroopa Liit peaks sellistesse projektidesse suure hooniku raha sisse panema, vaid ettevõtjad peaksid sellega tegelema ise? me võime muidugi pakkuda õigeid suuniseid, õigeid sõnumeid, äh, kuid me ei tohi sellist sõnumit saata, et kui te soovite midagi transpordivaldkonnas edasi teha, siis äh, tõstke oma tagumiktoolid üles ja tegutsege, sest, sest meil ei ole raha, et kõikidele ideedele seda kulutada ja meil on ka teisi olulisi küsimusi turismi valdkonnas, sest turismis on konkurents riigiti väga tihe. loomulikult me soovime, et rohkem inimesi külastab Euroopat, kuid tegelikult äh, see sõltub ka turismiettevõtjatest, äh, kui atraktiivseks nad muudavad selle sihtkoha ja ma lihtsalt väidan, et meil rohkem rahalisi vahendeid ei ole ja me peame ära kasutama selle, mis meil on ja kasutama selle arukalt ja mõistlikult olulistele projektidele ja kasutama seda raha paremini. aitäh ja härra Kraamer, palun. jah, ka mina esindan kolleegi, kes on delegatsiooni reisil. Mm, siin juba mainiti, et sellesse eelarvesse äh, kaasatakse ka jätkusuutlik turism, sest eelarve tähendab ju seda, et poliitika pannakse arvudesse ja kui me vaatame Lissaboni, siis esimest korda nimetati Lissaboni lepingus turismi ja me, ja kui see on eelarves kir-, kui see on lepingus kirjas, siis peab see olema ka eelarves. Äh, minu jaoks ei ole oluline, et et ähm, see summa oleks suur, aga minu meelest oleks oluline see, et äh, jätkusuutlik turism oleks eelarves kirjas ning teadusuuringud ja arendustegevus siin ähm, minnakse, teadusuuringuid tehakse palju, aga vales suunas. Äh, minu meelest on väga suur summa investeeritud äh, tuumade ühinemisse, termotuumareaktsiooni. alati öeldakse, et varsti me leiame lahenduse, aga võib-olla me kahekümne aasta pärast ütleme täpselt sama asja. me peaksime äh, keskenduma uutele asjadele, näiteks äh, raudteel ei ole perspektiivi, kui ei lahendata ära müraprobleemi, me oleme viidanud sellele, et infrastruktuuri investeerimise asemel võiksime me investeerida veeremisse, siis oleks meil vähem, pool, poole vähem vaja, raha vaja Euroopa tasandil, me saaksime kiiremini sellega hakkama ning äh, võiksime mõelda ka sellele, et kuidas me sellega niimoodi ähm, saaks kirja panna, et me saaks raha, kaasrahastada tõhusust. ja meil on vaja ümbermõtlemist ka suurprojektide vallas TNT, TNT vallas. Euroopas on meil paika pandud koridorid aga liikmesriigid peavad otsustama, et äh, mida nad nendega teevad. ja me teame, et äh, suurprojektide jaoks äh, nähakse ette väga suured summad ja aega läheb väga palju. ma toon ühe näite, Balti-Aadria koridor Tallinnast Varssavi kaudu Vahemereni. tegemist on koridoriga number viis see, selline raudteekoridor tuleks äh, välja ehitada. me toetame seda, see on mõttekas, aga see peaks äh, ka ristuma kor-, äh, Bratislavasse suunduva koridoriga, Pariisi Bratislava koridoriga, mis läbib Viini ja austerlased tahavad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 et äh, see valmis ei saa, me võiks, me ei pea aga minema läb-, tingimata läbi mägede, vaid me võiksime minna läbi äh, tasandike ja see maksaks palju vähem. meil ei ole vaja mitte rohkem raha, vaid me peame mõistlikumalt kasutama seda raha, mis meil olemas on. härra Küüne, palun oh,. aitäh, härra e-, esimees ma tahaks nüüd komisjonile küsimuse esitada ja see puudutab teemat, mida puudutas enne ka härra Kraamer. kaubavedu ja reisijate vegu, vedu järgmise kümne aasta jooksul raudteedel ähm, peaksid tõusma kahekümne protsendi võrra ja kui kaubaveo magistraalid on eriti eriti ülekoormatud, siis mängib äh, müratase väga suurt rolli. aga kahjuks on asi nii, et me ikka ja jälle tohime investeerida üksnes infrastruktuuri, sellepärast et äh, e-, eeskirjad on sellised, EMTS näiteks, tegemist on äh, signaliseerimisseadmega, me investeerime infrastruktuuri, ette on nähtud eelarve meil on igal aastal ette nähtud nelisada viiskümmend miljonit eurot selle jaoks, aga eeskirjade kohaselt me veeremisse investeerida ei tohi ja siis me investeerime pigem äh, müratõkke seintesse, aga me võiksime palju tõhusamalt äh, toimida, kui me investeeriksime äh, kaubaveo veeremi müra vähendusse mm, spetsiifilise piduriga, et kui me selle teeks, siis äh, me võiksime kümne aasta jooksul ette näha äh, neli koma viis äh, miljardit, loomulikult võiksid ka mm, liikmesriigid kaasrahastada, aga, aga see oleks väga hea ja mõistlik meede, kui me sellele ette näeks, kui me näeks sellele ette kolmsada või kolmsada viiskümmend miljonit eurot. aitäh ja nüüd saab sõna komisjoni nimel härra Bonrucci. vaatame, et kas tema suudab vastata sellele küsimusele. aitäh, härra esimees. komisjon loomulikult täielikult toetab raportööri ettepanekuid ja ma nüüd ei saa äh, kõigi küsimuste puhul detailidesse laskuda, aga ma palun, et te väga tähelepanelikult vaataksite äh, ametite küsimust. siin on tegemist äh, väga delikaatse etapiga, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta puhul me soovisime personali vähendamist ja tõhususe tõusu, kahe tuhande kaheteistkümnenda puhul, aasta puhul oleme me ette näinud vahendite mõningates, mõningase suurenemise selleks, et võtta arvesse uusi funktsioone, eriti EMSA puhul, meresõiduohutuse ameti puhul ja EASA puhul ja mm, selles osas oli oluline aspekt Euroopa ühtse taeva küsimus, mis puudutab teisi tõstatatud küsimusi, siis äh, loomulikult seesama Euroopa ühtse taeva projekt sai kolmekümneprotsendilise kärpe osaliseks, nii et eks me näe, mis kiirusega me selles, selle teema puhul edasi liigume. ja ülejäänud osas teadusuuringutele keskendumine mõningates valdkondades oleks võimalik, kui meie ettepanekutesse suhtuda ratsionaal-, ratsionaalselt ja e, mis puudutab veeremit, siis e, jah, sellele me viitasime müraprobleemiga seoses. vaja on äh, Ähm, muuta õiguslikku alevust selleks, et äh, seda oleks võimalik teha, see läheb kaugemale mm, puhtalt äh, eelarve küsimustest ja mis äh, muud, muid teemasid puudutab, siis mul rohkem kommentaare ei ole. me avaldame tunnustust raportöörile tehtud analüüsi eest, aitäh! me jagame teie hirme, eh, härra direktor, ma ei anna nüüd raportöörile uuesti sõna, sest füüsiliselt teda siin ruumis ei ole nii et ma teen ettepaneku, et me läheks päevakorras järgmise punkti juurde. tegemist on PNR äh, broneeringu info äh, kasutamise raportiga, äh, härra, proua Lichtenbergeri raport, proua Lichtenberger aga räägib härra Kraameriga, ilmselt siin flirdib proua Lichtenberger. me oleme nüüd jõudnud selle teema juurde, mis puudutab teid võib-olla veidi vähem kui teie naabrit tegemist on siis broneeringu info kasutamisega, tegemist on teie raportiga. ma tuletan meelde, enne kui te oma ülevaate annate, et nõukogu raport et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg Äh, mm, eelarve küsimuste puhul on kahekümne seitsmes juuli, nõukogu ettepanek tuleb kahekümne teisel juulil ja hääletada tuleb meil ok-, komisjonis oktoobri alguses, vabandust, ütleb esimees, kolmekümnendal augustil komisjonis. tegemist on meie esimese kohtumisega pärast puhkust ja kuuendal oktoobril on hääletus eelarvekomisjonis ja täiskogul Äh, hääletatakse ta oktoobris selleks, et me saaksime kolmepoolse kokkuleppe enne äh, aasta lõppu. nii et nüüd on sõna äh, proua Lichtenbergeril broneeringu info küsimuses. aitäh. reisijate andmete edastamise ja kasutamise küsimus seda arutati juba eelmise parlamendi koosseisu ajal, olid päris ägedad arutelud ja need, kes olid ka eelmises koosseisus, kindlasti mäletavad, et meil oli väga huvitav kuulamine selle valdkonna praktikutega ja jutt oli sellest, et CRS-i arvutipõhise äh, Äh, broneerimissüsteemi andmetega on tegemist, me kuulsime äh, väga huvitavaid detaile, mis puudutas seda, et äh, neid andmeid, et sealt ei ole võimalik üksikuid andmeid välja filtreerida ja, ja selle kohta, kuidas neid andmeid kasutatakse. ma üritasin kõike seda, mis vahepeal on toimunud, arvesse võtta oma raporti puhul võtta arvesse ka Euroopa Andmekaitse Inspektori ja Põhiõiguste Agentuuri ja nõukogu õigustalituse arvamusi ja üritasin arvesse võtta ka äh, liikmesriikide konstitutsioonikohtute otsuseid, näiteks Saksamaal on konstitutsioonikohus äh, teinud otsuse, mis äh, näitab meile, et selles valdkonnas on endiselt mõningaid suuri probleeme näiteks äh, proportsionaalsuse ja adekvaatsusega. ja oluline on ka küsimus, et äh, kas äh, me saame selle meetodiga saavutada seda, mida me saavutada tahame. ma üritasin ka seda teemat, mis meie jaoks tol ajal oli keskse tähtsusega arutelus ja ma nüüd so-, arvan, et see on väga oluline arvesse võtta ka uutele liikmetele, et oluline on kulude küsimus ja oluline on see ka äh, võttes arvesse kõiki neid äh, turvalisusega seotud äh, kulusid ja et meil on väga palju ebaselgeid asju sellega seoses. ma üritasin oma arvamust kujundada selliselt, et arvesse võetaks kõiki neid uusi õiguslikke arenguid ja et, ja et ma et me palume komisjoni eh, esitada oma arvamus kulude kohta, mis nüüd eh, puudutab detaile, siis eh, kohtulahendites on tõusetunud probleem, et äh, õiguslik terminoloogia on olnud väga ebaselge, et äh, rasket kuritegevust on erinevates liikmesriikides väga erinevalt tõlgendatud ja seetõttu on äh, tulemuseks täielik õiguslik ebakindlus, ma jätsin selle välja, ma, ma põhjendasin seda sellega, et tegemist on terrorismivastase meetmega, et seda Mm, et see broneeringu info kasutamine on oluline terrorismivastases võitluses ja selgelt tuleb äh, defineerida ka see, et mis asi on äh, andmete töötlemine, mis asi on andmete edastamine kolmandatele riikidele, sest see on ka üks nendest probleemidest, mis meil on, et äh, tegemist ei ole nende tavaliste äh, Äh, andmevahetus äh, teemadega, mis me oleme varem kindlaks määranud. ja mis puudutab andmete salvestamise tähtaega, siis ma võtsin aluseks selle, mida liikmesriikide konstitutsioonikohtud on otsustanud. minu meelest äh, on tegemist ka küsimusega, mis puudutab lennuliiklust üldiselt, et kui äh, inimesel on vaja lennata, siis põhimõtteliselt tuleb loobuda põhiseadusega tagatud õigustest selleks, et üldse lennukisse saada, sest äh, meil on õigus äh, andmete konfidentsiaalsusele, äh, et võtta, võetakse arvesse ka andmete blokeerimist taotlusti. ma olen üritanud väga selgelt arvesse võtta neid teemasid, mis praegu aktuaalsed on eh, ja siis eh, võrrelda seda ettepanekuga ja, ja siis teha omapoolsed muudatusettepanekud, ma eh, rääkisin mõnede ehm, variraportööridega, kahjuks mitte kõigiga, sellepärast et meil lihtsalt eelmisel Strasbourgi nädalal äh, oli nii palju tegemist, et me ei, mõnedega ei saanud lihtsalt kokku. aga endiselt olen ma valmis äh, lahtisi küsimusi kahepoolselt äh, arutama ja, ja kohtuma teiega kompromisskoosolekutel, aga mitte esimesel ja teisel augustil. küsimus, et miks ma ei taha äh, väsinud saadikute puhkeaega äh, veelgi vähendada, aga ma olen alati teie käsutuses, ma ootan huviga teie ettepanekuid ja ma olen ka õiguskomisjoni liige ja seetõttu ma tundsin ennast olevat kohustatud äh, Äh, käsitlema mitte üksnes äh, äh, transpordiküsimusi, vaid, vaid ka õiguslikke küsimusi, sest tegemist on äärmiselt suurte muudatustega nendes poliitikates, mida peavad, nendes eeskirjades, mida peavad järgima lennufirmad ja lennufirmadel tuleb muidugi palju vastuväiteid ma arvan, et väga oluline oleks, et Euroopas me leiaks ühise meetodi asi ei saa olla nii nagu andmete salvestamise puhul, et ühel pool, ühel, ühes riigis on tähtajaks viisteist aastat ja teisel pool kuus kuud. tegemist on alati andmetega, mida teatava eesmärgiga kogutakse selleks, et kasutada neid mingil muul e-, eesmärgil ja kui me nüüd võtame tõsiselt omaenda põhiseaduse põhimõtteid, siis me peame toimima väga ettevaatlikult, sest äh, see ei toimi ju mitte ainult lennuliikluses, vaid mm, siin mõeldakse nende kasutamisele mingites muudes valdkondades. ja see loomulikult äh, või mõjutab ka inimeste võimalusi liikuda. aitäh! aitäh ja nüüd äh, Rahvapartei nimel härra Grosch. aitäh, ma tahaks tänada raportööri, eh, kolleeg Krannes siin praegu ei ole, tal ei olnud eh, seni eriti vist võimalust sellest teemast rääkida, aga Rahvaparteis me koordineerime oma tegemist teiste komisjonide liikmetega, aga ma tahaks kõigepealt öelda, et Te teete väga suuri muudatusi oma muudatusettepanekutega äh, komisjoni ette, komisjoni eelnõusse. minu meelest, kui tegemist on andmekaitsega, siis on vaja kaitsta kodanikke, mitte neid, kes tekitavad probleeme, nii et mina muretseks vähem sellepärast, et kui tegemist on ähm, tõesti terrorismivastase võitlusega, et ähm, mis puudutab äh, keskmise, et kuidas tuleb reguleerida keskmise kodaniku andmete kasutamist, siis ma olen nõus teiega, et äh, mm, neid ei tohi olla võimalik kasutada mingitel teistel eesmärkidel. mis puudutab nüüd äh, terrorismi ja rasket kuritegevust, siis hea oleks, kui juristid suudaksid milleski siiski kokku leppida, sest lähtekohaks oli just terrorismivastane võitlus ja raske kuritegevus, ma arvan, et me lahendasin ma teeks ettepaneku, et et äh, meil õnnestuks kokku leppida definitsioonis, mis sobiks kõigile riikidele ning äh, nüüd, et kas äh, minna edasi Euroopa tasandil või rahvusvahelisel tasandil, ma arvan, et hea oleks see, kui meil õnnestuks kokku leppida rahvusvahelisel tasandil, aga ähm, hea oleks ka see, kui Euroopa-siseselt oleks võimalik asjades kokku leppida, sest et me ei taha ju endale elu keerulisemaks teha nii et lühidalt öeldes peaks äh, koordineerimine toimuma komisjonides, kodanike kaitse jah, nende andmete kaitse jah, me ei, aga me ei peaks äh, hoolitsema selle eest, et terroristid ja kurjategijad saaksid seda kasutada. ja siis äh, kokkuleppimine rahvusvahelisel tasandil, ma arvan, et hea, et see oleks hea et asi ei muutuks liiga keeruliseks ning viimane märkus, finantsmõju ja eeskirjad äh, äh, lennufirmadele ja nendega tuleb tegeleda ja need peavad piirduma sellega, et need oleksid äh, adekvaatsed. aitäh. aitäh härra Grossile ja härra proua Tikau, palun.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 on olemas neid liikmesriike, kellel omad riiklikud sätted vastu võetud, teised liikmesriigid praegu alles äh, mängivad või katsetavad selle ideega töötada välja sätted ja on olemas ka liike, kus puuduvad igasugused seadusesätted broneeringu info kohta ja seetõttu erinevates liikmesriikides kohaldatakse erinevaid eeskirju. loomulikult me oleme seisukohal, et kui töötatakse välja riiklikud broneeringu infosätted, tuleks lähtuda ja kinni pidada üleeuroopalistest ühistest reeglitest. ma nõustun eelkõnelejatega selles osas, et on vaja täpsustada määratlusi. minu arust on oluline piirata direktiivi reguleerimisala võrreldes sellega, mida komisjon välja pakkus. ma usun, et komisjonipoolne ettepanek on liiga kaugele minev, eriti selles osas, kus viidatakse andmete säilitamise perioodile, viieaastasele perioodile, mis minu arvates on liiga pikk ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et on olemas juba direktiiv, kus käsitletakse telefonivestluste käigus saadud andmete säilitamist. ma mõtlen telefonifirmade poolt. selle direktiivi ülevõtmine siseriiklikus õiguses oli väga raske. Rumeenia Äh, konstitutsioonikohus ja ka Tšehhi ning Saksamaa konstitutsioonikohtud leidsid, et äh, nimetatud direktiivi mõningad sätted rikuvad kodanike põhiõigusi äh, eraelu kaitstuse seisukohast ja ka teisi põhiõigusi. ja sel põhjusel nimetatud riikides äh, on selle direktiivi kohaldamisel tekkinud viivitus ja seetõttu me peame silmas pidama ka seda pretsedenti, nüüd kui me arutame broneeringu infodirektiivi ja seda, kuidas kogutud andmeid hakatakse kasutama, me peame tõesti mõtlema sellele, millised andmed on vajalikud, millised andmed on võimalik säilitada ja töödelda kui me räägime andmete edastamisest või analüüsi tulemuste edastamisest kolmandatele riikidele, eh, peaksime tegutsema väga ettevaatlikult. sest ma olen veendunud, et sellised andmed me ei saa edastada kolmandatele riikidele, kui Euroopa Liidul puuduvad kahepoolsed lepingud nende riikidega taoliste andmete edastamise kohta. ma mainin seda põhjusel, et tegemist on isikuandmetega, me räägime äh, äh, lennureisijate eraelu puudutavaid andmeid ja sel põhjusel me peame neid kaitsma vastavalt Euroopa Liidu seadustele ma olen teadlik sellest, et mõningates riikides ta, taoline seadusandlus puudub või seaduse normid on mm, nõrgemad kui üle-euroopalised normid ja seetõttu selliste andmete edastamine on võimalik ainult siis, kui Euroopa Liidul on kahepoolsed lepingud nimetatud kolmandate riikidega, mis sisaldavad väga selgeid sätteid selle kohta, et kolmandates riikides tagatakse võrdne kaitstus nagu Euroopa Liidus. kui me räägime andmete töötlemises, siis Euroopa, neid andmeid tuleb töötada Euroopa Liidu territooriumil ning liikmesriigid peavad kehtestama vastavad meetmed selleks ma tahaksin mainida veel ühte aspekti ja tegelikult ma ühinen kolleegiga, kes rõhutas seda, kui oluline on silmas pidada ka kaasnevaid kulutusi nimetatud meetmete rakendamisel. kes kannab need kulud? kuidas hakatakse arvestama kulusid Äh, millise osa kuludest kannavad liikmesriigid, millise osa vedajad, kuidas neid kulusid arvestatakse, kas meil on ka rahalisi vahendeid selleks. ja mitte vähem tähtis ei ole ka küsimus selles, et on veel üks aspekt, mida tuleb silmas pidada, kui me tahame olla kindlad, et liikmesriigid ei lähe kaugemale direktiivi sätetest, me peaksime mõtlema ka määrusele ja määrus oleks parem variant ja selle küsimuse ma tahaksin esitada kolleegidele ja ka komisjoni esindajale. kas poleks parem äh, äh, kehtestada määrus kui direktiiv ja ma tahan kuulda ka kolleegide ning variraportööride arvamist sellest küsimust. tegemist on väga olulise valdkonnaga, me peame tegutsema väga vastutustundlikult, kui me seda valdkonda äh, seadustega reguleerime. tänan, Proodika, järgmisena härra Sterks. ma tänan. ma räägin Ulle Smithi nimel Äh, proua Lichtenbergerit tänab härra Ollesmit tehtud töö eest ja selle eest, et ta on tegutsenud proportsionaalsuse, terviklikkuse ja reisijate ohutuse delikaatsete teemadega. tähtis on leida hea tasakaal ja see on tal õnnestunud ja samas ei tohi äh, lennufirmadele ega tarbijatele mingeid takistusi tekkida, vaba liikumine ei tohi olla tõkestatud Euroopa Liidus. kõigepealt andmete kaitse ja siin ma olen raportööriga väga nõus, et viis aastat andmete säilitamiseks on liiga pikk aeg. nõukogu tahaks seda veelgi pikendada, sellepärast on väga tähtis, et parlamendi seisukoht siin oleks tugev, aga kolmkümmend päeva jälle võib olla liiga lühike periood selleks, et üldse PNR andmetest mingit kasu oleks. ja huvitav oleks kuulda ka rohkem äh, sidusrühmade, et äh, mida nemad peavad optimaalseks tähtajaks ja kui kaua anonüümseid andmeid tuleks säilitada ja mida tähendab see andmete anonüümseks muudutamine, eh, kui on tegu nii massiliste andmetega. nüüd, mis puudutab eh, ränku kuritegust, tõsiseid eh, kuritegusid, siis kahe tuhande kolmanda aasta raamistik tõesti ei sobi broneeringuinfo puhul. see on liiga ulatuslik, mis seal on kirjas. me oleme mures selleks, et ainult terrorismi vastu jälle kasutada broneeringuinfot on liiga kitsas käsitlusviis, sest inimkaubanduse puhul oleks neid andmeid, peaks ka olema võimalik kasutada. nüüd raportöör öö, äh, mm, peaks mõtlema selle peale, kuidas ka need kategooriad sisse haarata. härra Bradburn, ma tänan. palju sellest, mida öeldi Äh, on minugi soov, aga ma tahaksin siit jätkata mõnedest aspektidest, mis juba tõstatati ja natuke teisiti läheneda. möödunud äh, koosseis, ma, kus ma tegelesin selle asjaga äh, justiits- ja siseasjade komisjonis ja see puudutas meie lepinguid USA-ga ja Kanadaga ja need on endiselt aktuaalsed teemad ja me tugineme sellele tööle, mis tollal tehti, kui me nüüd broneeringu infot käsitleme, aga siin on üks väga tähtis aspekt, üks väga tähtis küsimus, mida muuhulgas on kolleegid ka puudutanud, nimelt eesmärgi piiritlemine. kui me tahame tõesti tõsiselt öö, luua süsteemi, mida austatakse ja mis ka tegelikkuses toimib, siis ta peab olema piiratud eesmärgiga ja esiteks ta peab olema piiritletud, milliste kuritegude puhul saab broneeringu infot küsida ja härra Sterks juba rääkis sellest ja ma olen temaga nõus. Eh, nimekiri, mis komisjonilt tuli, on liiga lai ja mulle meenub, et möödunud koosseisus, kui me käsitlesime enam-vähem sarnast eh, olukorda, eh, nimelt Euroopa vahistamismäärust, siis meile kinnitati, et seda infot hakatakse kasutama ainult kõige tõsisemate kuritegude puhul ja mis nüüd tulemuseks on, Euroopa vaistamismäärus kasutatakse isegi põrsaste salakaubaveo puhul. ja see tõesti kuidagimoodi ei lähe äh, ränkade kuritegude alla, selline õigusrikkumine. nii et äh, mida me siis mõistame äh, tõsiste kuritegude all, raskete kuritegude all äh,? siin tuleb väga selgelt see ära otsustada. härra Sterks rääkis inimkaubandusest, eh, narkokaubandusest, jah, täiesti õigus, need on eh, rasked rahvusvahelised kuriteod, aga komisjon oma nimekirjaga on liiga kaugele läinud. nüüd teine asi, eh, millised ametkonnad tohivad kasutada andmeid? ja mina siin raportis tahaks näha, et selgelt öeldaks välja, millised asutused tohivad kasutada. jälle tuleb piiritleda. Äh, seda informatsiooni ei saa levitada ka teistele valitsusasutustele, näiteks Ühendkuningriigis on väga selgelt piiritletud, kes tohib neid andmeid kasutada, nimelt meie piirivalve ja me ei ole Schengeni riik ju e, ja sellepärast on see meile väga aktuaalne ja me kaitseme e, väga neid andmeid, mis on kättesaadavad meie piirivalvele. aga e, nüüd, kui see asi puudutab kogu Schengeni piirkonda, siis ma arvan, asi ei ole sugugi selge, seda tuleb veel selgitada. ja nüüd need säilitamisajad. jah, ma olen väga nõus sellega, mida öeldi säilitamise kohta. meil on vaja üritada leida kompromiss nii-öelda Äh, äh, selle vahel, et andmed oleksid kasulikud, kui te neid piisavalt kaua ei hoia, siis ei ole neist enam mingit kasu äh, kellelegi, sellepärast et süsteemis ongi, aga samas tuleb ka hea seista selle eest, et tõesti see säilitamise aeg oleks piiritletud Äh, tuleks ette näha aeg, millal aktiivselt saab andmeid kasutada äh, ja pärast seda lähevad arhiivi. nii et aktiivne ja passiivne kasutamine ja see arhiveerimine on mõisted, millega tuleks tegeleda. ja proua Lichtenbergeri raporti eelnõu kohta veel üks asi, nimelt lisade küsimus ja siin ma ei ole proua Lichtenbergiliga nõus. mõnedes puhkudel ta tahab asja kustutada. ta teeb ettepaneku kustutada kuues alajaotis, see puudutab makseinfot, arvete tasumist. kui te räägite kellegagi luurest või piirivalvest või immigratsiooniasutustest, kes tegelevad nende küsimustega, et kui te krediitkaardiga ostate pileti, siis tekib selline jälgitav ähm, rada, kuidas raha kasutati. kui te lähete samas sularaha eest ostma piletit kassast, siis on see mittejälgitav ja siin see probleem ongi. nimelt meil on vaja tagada, et jälgitavus potentsiaalsete kahtlusaluste puhul säiliks ja et äh, saaks nendega siis tegeleda. sama asi äh, sagedaste lendajatega. kõigepealt informatsioon nende kohta ja teiseks, et sagedaste lendajate programmid. et tihtipeale on tegemist äh, sihtkohtadega, kuda, kuhu sageli külastatakse ja mitte see Miles ja More programmiga. ja siin ka on tähtis, et säilitatakse informatsiooni äh, selliste lendamise mallide kohta, marsruutide kohta. sest äh, sellest võib olla kasu potentsiaalsete ohtude tuvastamisel. ja sama puudutab kolmeteistkümnendat uut äh, alajaotist äh, piletite äh, informatsioon, jällegi see on väga tähtis vastavatele ametkondadele saada selliseid andmeid. nii et lõpetuseks, kui me seda arvamust käsitleme, siis me peame ühendama seda, mis meil on Euroopa Liidu broneeringu infomehhanismi osas lõppkokkuvõttes, see peab kokku sobima sellega, mis toimub praegu liikmesriikides, peab olema ette nähtud ka paindlikkus ja samas on vaja ka arvestada neid lepinguid, mida äh, läbi räägitakse kolmandate riikidega, nii et Euroopa Liit ja kolmandad riigid broneeringuinfo vahetamise osas. nii et oleks tobe, kui meil oleks äh, üks reeglistik Euroopas ja siis hoopis teine reeglistik, kui me vahetame informatsiooni USA-ga, Kanadaga, Austraaliaga, teiste kolmandate riikidega. nii et on vaja kuidagi kokku sobitada need eeskirjad, mis meil kahes selles erinevas valdkonnas on. ma siin lõpetan. ma mõtlen selle peale, milliseid ettepanekuid mina saan teha. loodetavasti minu muudatusettepanekud on aktsepteeritavad raportöörile ja variraportööridele. proua Deiverak, aitäh, ma tahaksin tänada ka proua Lichtenbergerit selle äh, Äh, raporti eest, mis puudutab siis äh, reisijate kaitset põhimõtteliselt. meie libe komisjoni kolleegid kindlasti pööravad piisavalt palju tähelepanu äh, mm, reisijate õiguste kaitsele äh, ma arvan, et see komisjoni ettepanek on vajalik selleks, et harmoneerida PNR andmete kaitset kahekümne seitsmes liikmesriigis ja et nagu Mathieu Grosch ütles, võimaldaks see meil paremini võidelda ähm, terrorismi ja raske äh, kuritegevusega rahvusvahelisel tasandil. TRAN komisjoni liikmena tahaksin ma rõhutada asjaolu, et see direktiivi ettepanek ei pea mitte mingil juhul reisijate ja lennufirmade elu veelgi enam veelgi rohkem keer-, veelgi keerulisemaks muutma ning ma tahaks öelda, et meie fra- äh,, raportööri äh,, ma tahaks toetada meie raportööri äh, äh, ettepanekut, et vaja on uurimust, mis käsitleks äh, finantsmõju ning äh, arvesse on võetud arvesse tuleb võtta äh, lennufirmade ähm, tavapraktikat ja me ei tohi äh, administratiivset äh, halduskoormust suurendada. proua Foster, palun. jah, ma tänan. ja ma tahaksin ka vastata kolleegide märkustele härra Bradborn kahjuks pidi juba lahkuma, ka talle tahaks vastuseks paar sõna öelda. mõned märkused proua Lichtenbergeri muudatusettepanekute kohta. ta on väga tublit tööd teinud ma arvan, et peame mõtlema selle peale, miks meil on vaja seda informatsiooni üldse koguda ja millal see on ju midagi, mida valitsused on pikka aega tahtnud saada, seda broneeringuinfot ja sellepärast meil ongi PNR, meil oli ju eh, seitse seitse ja, ja üheksa üksteist need terroriaktid, kui ja muud õudused toimunud, kui inimeste elud eh, on lõppenud ja sellepärast ongi vaja seda informatsiooni koguda. härra Bradborn, minu kolleeg, ütles et kes on see, kes peaks juurde pääsema sellele informatsioonile, kui me mõtleme ametkondade personali peale, kes hakkab tegelema nende küsimustega. Ühendkuningriigil piirivalvel on kakskümmend viis tuhat inimest tööl, aga vähem kui üks protsent omab juurdepääsu broneeringu infole ja nii peakski olema sest see informatsioon ei peaks olema absoluutselt kõikidele juurdepääsetav. tuleb olla väga hoolikas ja juurdepääs peab olema korralikult järelevalve all. nüüd eh, muudatusettepanekute juurde tulles, üks, kaks, seitse ja kaheksa. Eh, siin on juttu eh, rasketest kuritegudest ja sellest, kas piirduda ainult terrorismiga broneeringuinfo vahetamisel. jah, rasked kuriteod, härra Sterks juba ütles, neid on mitmesuguseid, meil on vaja paremini tõesti määratleda, mis need on ja on selge, et inimkaubandus, terrorism, narkokaubandus, vägistajad, pedofiilid, mõrvarid. on ju ilmselge, et sellised kuriteod just pakuvad huvi ka broneeringuinfo vahetamise aspektist. nii et nagu minu kolleeg härra Bradborn juba ütles, kui kellelgi on eh, parkimistrahvi kviitung, siis sellised asjad tõesti ei peaks siia alla kuuluma. jah, see asi vajab selgitamist. Eh, aga kindlasti peavad rasked kuriteod jääma alles, ei saa seda väl-, viidet siit välja võtta Ühendkuningriigis meil kindlasti ei ole e-piiride süsteemi plaanis demonteerida ja las libekomisjoni liikmed tulevad ja vaatavad seda oma silmaga ja räägivad inimestega, kes piirivalves töötavad ja siis kuulevad, kuidas need süsteemid toimivad ja mina olen päris kindel, et informatsiooni kasutatakse korrektselt ega kuritarvitata. ja viimane asi, muudatusettepanekust, kus räägitakse säilitamisperioodidele kuus, kolmteist, neliteist, viisteist. minu kolleeg Bradborn ütles, et on aktiivne ja on passiivne äh, ajaperiood. kolmkümmend päeva ei oleks asjakohane kui te räägite õiguskaitseasutuse töötajatega ja vaatate, kuidas neil õnnestub kurjategijaid kätte saada, siis tihtipeale kolm-neli aastat aetakse neid taga ja siis alles saadakse kätte. ja kindlasti, mm, kui kohtusse minnakse, peab olema ka kogu informatsioon esitada ma mõistan, miks siin niimoodi taotletakse, aga kas viis aastat on õige periood, võib-olla viis ja pool, võib-olla neli ja pool, mina ei tea, mis see õige aeg oleks, aga mida ei tohi teha, öelda, et äh, ajaperioodi üldse sellist mitte kehtestada. kõik oleneb muidugi, millise kuriteguga on tegemist. on ju selliseid ähm, kurjategijaid, kes on ootel ja viisteist aastat võib-olla, enne kui nad aktiveeruvad nii et peame väga äh, hästi järele mõtlema, mida me siis siin teeme. ma arvan, et on õige, et me üritame luua Euroopa Liidu ülese süsteemi, et vähemasti oleks võimalik võidelda suurte ohtudega. ja samas ei tohi ka lapsukest koos vaniveega välja visata. loomulikult on vaja inimeste isiklikku informatsiooni kaitsta ja neil on omad õigused, kui nad reisivad, aga samas olgem realistid, see on kohutav maailm, kus me praegu elame tihtipeale. ja on vaja üks samm olla eespool nendest, kes üritavad kahjustada meie ühiskonda. tänan proua Lichtenbergerit. Bardzo dziękuję panie przewodniczący aitäh, härra Zasada, palun. aitäh, härra esimees. viimasena sõnavõtja probleem on selles, et eelkõnelejad on peaaegu kõik ära öelnud. Ehm, turvalisuse tagamine on üks riigi põhimõttelisi ülesandeid, selleks on palju erinevaid meetodeid, näiteks erinevad äh, luu-, erineva luureteenistuselt pärineva info analüüsimine äh, või turvateenistuselt pärineva info analüüsimine, täna me tegeleme siis äh, tarbija, vabandust, broneeringu info kasutamisega selleks, et võidelda terrorismi vastu ja raske kuritegevuse vastu. mu kolleegid rääkisid siin äh, kuludest, aga rääkigem siis kuludest. Äh, tegemist on kuuesaja miljoni euroga ja neile lisanduvad kuusteist miljonit äh, ette, mis, mida peavad kandma ettevõtjad. ma tahaks nüüd küsida komisjonile, komisjonilt, et mis me vastu saame? ma siin äh, muidugi mm, mäletan äh, et raportöör soovis keskenduda terrorismivastasele võitlusele, ma jagan neid hirme, mis seonduvad äh, Äh, nende andmete kasutamisega äh, raske kuritegevuse vastu võitlemisega seoses, mille definitsioon on väga segane. Äh, meil ei ole võimalik saavutada neid eesmärke, mis algselt, mida algselt sooviti saavutada. eriti käib see nüüd äh, selle kohta, mis seondub äh, Euroopa vahistamisväärusega, mis on väga hea näide sellest, et meil ei õnnestu saavutada algseid eesmärke. härra Higins, tänan, esimees, ja nagu eelkõnelejad, ma tahaksin avaldada tänu proua Lihtnebergi selle raporti koostamises, see oli hädavajalik. mul on kolm probleemi ja kolm muudatusettepanekut, mis mulle probleemsed on. kõigepealt muudatusettepanek kaks, mis puudutab põhjenduspunkti kaksteist olukord on selline ja see on olnud ka meie arutelu keskpunktis olnud. milline saab olema direktiivi reguleerimisala, kuivõrd ulatuslik saab olema ja millist kuriteoliike see hõlmab? osa sõnavõtjad ütlesid, et nad tahaksid piirduda terrorismiga, kuid nagu proua Foster ütles, kuritegu jääb kuriteoks. olgu tegemist narkokaubandusega, inimkaubandusega, rahapesuga ja nii edasi ja kui me saame koostada sellise andmebaasi, mis võimaldab lahendada neid probleeme, sest need on piiriülesed kuriteod, siis me peaksime kasutama seda andmebaasi. ja minu arvates komisjon on koostanud võtmetähtsusega lause selles osas. liikmesriigid võivad välja jätta need väiksemad äh, süüteod äh, mis arvestavad kriminaalõigussüsteemi selles riigis. meil ei ole ühiskriminaalõigussüsteemi ja see võimaldab määratleda, millist konkreetset kuritegus on juttu ja kuidas nende vastu süüdistus esitatakse liikmesriikides. ja teine probleem äh, on selle, mida maininud juba härra Bradburn, proua Foster ja minu kolleeg De Veerak ja härra Sterks. ja see puudutab kolmekümne päevast kuu äh, tähtaega, see on naeruväärne. milleks üldse koguda siis kõiki neid andmeid, kogu seda infot ja kolmekümne päevase prügikasti visata. minu arvates viis aastat on üsna mõistlik ajaperiood, nagu proua Foster ütles, terrorism ei kao kuhugi. Strasbourgis pidasime vaikuse minuti, et meenutada äh, katastroofi ohvreid äh, Londonis ja järgmine terroriakt varitseb neid nurga taga ja kui me suudame säilitada andmeid ja säilitada neid viis ja võib-olla prohvostoriks kuni viisteist aastat, ma ei näe selles probleemi. ja lõpetuseks ma tahan öelda, et lõppkokkuvõttes selle ettepaneku eesmärk, äh, mille proua Lichtenberg on koostanud, on hea, kuid tuleb leida õige tasakaal, et oleksid kaitsemeetmed, et me suudame tagada andmete kasutamise sihipäraselt ja et me suudame võidelda kuritegu, kuritegevusega, terrorismiga ja vältida seda, et andmed ei satu valedesse kätesse. raport on hea, kuid nendes kolmes küsimuses ma ei ole nõus. direktiivi rakendusulatus reguleerimisala, see äh, ajaperiood ja see, kuidas me andmeid kaitseme. et äh, kinni pidada ka äh, isikuandmete kaitse nõuetest. enne kui Ehm, komisjonile sõna annan, tahaksin meelde tuletada, et need on just nimelt need äh, kolm teemat, mis on äh, meie tähelepanu äh, pälvinud, et rakendusala, sel-, see, kuidas andmeid töödeldatakse ja töödeldakse ja kuidas neid säilitatakse, et nüüd annaks sõna komisjonile. Thank you very much uh,. Thank suur tänu, suur tänu, et te meid kutsusite ja me olen väga tänulik, et Transpordikomisjon on osalenud selles protsessis ja hea meelega kuulame ära ka parlamendi seisukoha selle direktiivi eelnõu kohta. ma tahaksin puudutada paari asja. kaks muudatusettepanekut keskenduvad lennutranspordi küsimustele, kümme ja seitseteist konkreetsemalt. me toetame mõlemat muudatusettepanekut ja toetame ka teiepoolset sisendinfot nendele kõik sõnavõtjad äh, puudutasid raporti põhiküsimust ja see on ka selle direktiivi ettepaneku põhiküsimus, mida käsitlevad teie kolleegid ka kodanikuõiguste komisjonis. see ettepanek on äärmiselt oluline Euroopa Liidu sisese julgeoleku tagamiseks tegemist on väga delikaatse ettepanekuga, väga tundliku äh, ettepanekuga, väga palju infot, äh, mis seotud sellega, on piiratud kasutusega. ja ma tahan informeerida te komisjoni liikmeid, komisjon on osalenud äh, libekomisjoniga äh, Äh, vastas protsessis. Äh, siin on toimunud kaks kohtumist, mille käigus on arutatud selle ettepaneku vajalikkust ja proportsionaalsust ja kõiki neid põhipunkte, mida ka teie mainisite, reguleerimisala, äh, tähtaeg, andmete säilitamine ja reguleerimisala meile esitatud raporti projekt äh, muudaks oluliselt direktiivi reguleerimisala. ja teile pole see üllatuseks, et komisjon eelistaks jääda oma esialgse ettepaneku juurde. me arvame, et Euroopas hakatakse seda kasutama põhiliselt raskete kuritegude vastu võitlemisel. broneeringu info kasutamisel on väga oluline abivahend võitluses kuritegevusega ja see kuritegude loetelu, mida me oleme kasutanud ka vaistamismäärusest ja kolmeaastast ajaperioodi, on see, mida kasutatakse õiguskaitsetöös kõik komisjoni ettepanekud ja mis siiani on ka samuti vastu võetud õiguskaitse valdkonnas, viitavad äh, ka Euroopa vaistamismäärusega kaasnevale äh, kuritegude loetelule, millega määratletakse raske kuritegu, seetõttu me leiame, et meie poolt kasutatud määratlus on õige ka äh, Euroopas raske kuritegude defineerimisel. mis puudutab andmete säilitamise aega, siis loomulikult ei ole matemaatilist valemit selle väljaarvutamiseks, aga kui me räägime broneeringu infost, siis kolmkümmend päeva ei ole piisav ajaperiood. keskmine reisija ei reisi kolmekümne päeva jooksul ainult ja seetõttu ei jääks ka mingeid andmeid selle kohta ja kolmekümne päevaga ei saa midagi andmetega ette võtta. õiguskaitseasutustelt on tulnud tagasiside, et nemad nõustuksid minimaalselt viie aastaga äh, Nad eelistaksid küll pikemat ajaperioodi, kuid absoluutne miinimum oleks viis aastat õiguskaitsetegevuses Euroopa Liidus. Äh, viis aastat on selline periood, mida kasutatakse ka teiste andmebaaside puhul ja andmekogude jaoks, mida äh, säilitatakse õiguskaitse eesmärgil. seega me jällegi toetaksime seda viieaastast perioodi ma tahaksin puudutada veel kahte aspekti, mida on piisavalt eh, pikalt käsitletud ka raporti projektis, kuid mitte eriti. üks puudutab andmekaitse äh, režiimi ja meie ettepanek on, et see lähtuks eh, raamotsusest, mis käsitleb äh, andme, isiku andmekaitseid õiguskaitse tegevuses ja ähm, vastavalt seadusele kohaldub praegu see raamotsus, kuigi direktiiv üheksakümmend viis, nelikümmend kuus võib-olla näeb ette kõrgemaid kaitsenorme, siis vastavalt seadusele see ei kohaldu ja sel põhjusel me valisime selle režiimi, nagu me valisime. ja lõpetuseks Äh, raportis on ka mainitud seda, kuid täna pole mainitud, on muudatusettepanekud üks ja üheksa käsitlevad seda äh, nimelt, kes hakkavad kasutama broneeringu info andmeid äh, reaalajas riski hindamiseks. see on jällegi see võtmetähtsusega küsimus seoses broneeringu infoga, kui tehakse ettepanek Äh, seda reguleerimisala kitsendada, siis ei jäägi võimalusi järele ja seetõttu me kutsume teid tõsiselt üles äh, seda muudatusettepanekut üle vaatama. kulud. loomulikult äh, see on oluline aspekt, sest see hakkab mõjutama ka vedajaid. mõjuhinnang, mis on esitatud koos ettepanekuga, on põhjalikult käsitlenud kaasnevaid kulutusi lennufirmadel Euroopas. komisjon on samuti tellinud sõltumatu uuringu, äh, mis on läbi viidud ekspertide poolt, mis näitas, et kulutused on olulised ja märkimisväärsed, kuid samas tuleb mainida, et oleneb ta sellest, kui suur see lõppsumma saab olema, on see vähem kui kümme eurosenti reisija kohta. seda isegi siis, kui me arvestame kõrgete summadega ja äh, andmete kahese edastamisega, seega need tegelikult kulutused ei olegi nii suured, kui nad esmapilgul tunduvad. ja äh, lõpetuseks tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele tundlikule küsimusele. raportis viidatakse äh, nõukogu õigustalituse seisukohale ja on esitatud ka link interneti koduleheküljele, kust võib selle info alla laadida. sellega seoses kaks asja. nõukogu õigustalituse arvamus. Äh, ma parandan ennast. nõukogu õigustalituse arvamus on piiratud kasutusega dokumendiga ja see on ebaseaduslikult lekitatud ajakirjandusele ja pandud üles ka internetti. ja seetõttu oleks õigem äh, viide sellele kustutada ja on parem sellele mitte viidata. proua Lichtenberger, kas te soovite veel midagi lisada? I didn't leak the document because ei, mina ei lekitanud seda dokumenti. Uh, ma võin ju saksa keelt ka rääkida. kõigepealt äh, neile kolleegidele ja neile vastuvõtjatele, kes tulid erinevatelt, äh, mis tulid erinevatelt äh, variraportööridelt, tahaks ma öelda, et selles arutelus üldiselt vahetatakse ära üksikjuhtumite äh, ka tegelemine, mis on võimalik ja kus on äh, info edastamise kohustus ja õigusabi osutamise kohustus aga teine asi on see, et soovitakse analüüsida kõigi reisijate andmeid selleks, et äh, aru saada, et äh, inimene, kes äh, tihti käib Guatemalas, on uimastikau-, narkomuul ja, ja see inimene, kes käib tihti Põhja-Indias, on terrorist. et see on, aga Guatemalas või Põhja-Indias või Pakistanis võib käia erinevatel põhjustel, et inimesel võivad olla seal ka sugulased näiteks või tuttavad või, või sõbrad nii et äh, siin on tegemist sellega, et et äh, analüüsitakse kõigi andmete, reisijate andmeid, äh, kellel ei ole kunagi mingit tegemist olnud politseiga ja sellest tekibki see probleem, mis seondub andmete kasutamise eesmärgiga, kui liikmesriigid defineerivad ise selle, et mis nende jaoks on äh, piiriülene raske kuritegevus, kui meil on seal erinevad äh, sanktsioonid, siis ähm, tekib meil suur probleem, et igal liikmesriigil on võimalus äh, lisada sinna äh, kuritegude nimistusse näiteks ka parkimistrahv, et mm, võib öelda, et see ohustab avalikku julgeolekut, kui inimene on parkinud kinni näiteks tuletõrje väljapääsu. et tegemist et võib-olla on selliseid skriinimisi, kus selline toimimine võiks olla mõistlik, et see puudutab proportsionaalsust, aga kui ma pidevalt, kui mul oleks pidevalt kõigi Euroopa äh, reisijate andmed ja kui ma saaks neid analüüsida mõningate äh, algoritmidega, siis äh, oleks meil tegemist ka teatava, teatavate vigadega ja me peame neid vigu vaatlema ka nende kulude valguses, mis tekivad kui me otsustame selliseid äh, mehhanisme rakendama hakata ja neid äh, tõesti siduda teatavate eesmärkidega ja selleks eesmärgiks on siis just terrorismivastane võitlus. mõned kolleegid on teinud ettepanekuid, et milliseid raskeid kuritegevusid nad sooviksid ka kaasata, aga see, mida praegu tehakse praeguse korra kohaselt ja nii nagu mina selle komisjoni ettepanekust äh, aru saan, siis oleks äh, see ka endiselt, äh, oleks see ka hiljem võimalik, siis võiks seda väga erinevatel, erinevatel eesmärkidel rakendada, sest see kolmeaastane karistustähtaeg on liikmesriigiti väga erinevate kuritegudega seotud. ning teine teema on andmete säilitamise tähtaeg, mõned ütlesid, et kolmkümmend päeva on liiga lühike tähtaeg. mina üritasin võtta arvesse äh, liikmesriikide kõrgeimate kohtute otsuseid, millele viitas ka kolleeg Tikau ja ma üritasin öelda, et see, mis äh, tundub mulle olevat võimalik pärast enda otsuste tegemist, sest äh, need, äh, sest liikmesriikide jaoks on äh, nende kõrgeimate kohtute mm, otsused ju siduvad. Saksamaa puhul andmete säilitamisega mm, on meil olemas vastav äh, kohtulahend. et tegemist on selliste andmete kogu, kogumisega, mis ei puuduta teatavaid kahtlusmomente kui tegemist on aktiivse, aktiivse ja passiivse salvestamisega, nagu seda nimetatakse, siis me peame olema väga ettevaatlikud, sest tegemist on anonüümiseeritud äh, andmetega selleks, et äh, kindlaks teha teatavaid mustreid, kui aga tegemist on lihtsalt maskeeritud andmetega, siis see tähendab seda, et äh, et nende andmete nägemise õigus läheb lihtsalt hierarhias korrus kõrgemale ja minu meelest ei taga see Äh, andmete piisavat kaitset. mis puudutab krediitkaardi andmeid või sularahaga maksmise andmeid, siis äh, on erinevus, et kas ma salvestan ainult selle, et kas maks, maksti sularahaga või krediitkaardiga, igaüks, kes maksis sulas, on kahtlustatav, või siis äh, kas ma salvestan kõik krediitkaardi andmed ka. ma olen meeleldi nõus oma kolleegidega, kes vastuväited esitasid, äh, seda küsimust veel kord arutama. mul on väga hea meel intensiivse arutelu üle, aga ma arvan, et äh, me peaksime tähelepanu pöörama sellele, et tegemist ei ole kriminaaljälitusega iseenesest, vaid tegemist on sellega, et võetakse iga reisija andmed ja neid andmeid siis analüüsitakse ning võet-, ning äh, edastatakse neid äh, kolmandatele riikidele ja meil ei ole siis enam mingit kontrolli selle üle, et äh, kuidas neid andmeid kasutatakse. ma palun, et mu kolleegid mõtleksid veel kord sellele, et kui tegemist on äh, rahvusvaheliste suhetega ja see puudutab neid äh, lepinguid, millest me oleme juba korduvalt rääkinud, et äh, siis äh, läheb asi üsna keeruliseks, me ei saa seda kontrollida, me ei saa USA-le ette kirjutada, et kui nad on saanud Euroopa kodanike kohta andmeid, et mida nad siis nende andmetega teha tohivad. ja see nõudmi-, need nõudmised, mida mis USA-st tulevad, need muutuvad järjest äh, suuremaks. iga aasta soovitakse äh, meilt saada järjest rohkem andmeid. nii palju siis äh, esimese avalduse kohta ja ma tahaksin komisjonile veel öelda, et kui te, kui ma sain selle dokumendi seetõttu, et see millegipärast interneti pandi, siis äh, ma ei saa nüüd teha, et okei okay,, unustame ära, teeme näo, nagu poleks seda olnudki. ma rääkisin äh, kodanikuvabaduste komisjoni koda-, äh, kolleegidega, et nii, nagu see pidi olema, et nemad teavitaksid meid teiega toimunud kõnelustest. ja mina tahaks öelda, et minima-, miinimum, mida mina tahan saavutada, on see, et me saaksime raske kuritegevuse kohta korraliku äh, definitsiooni, sest palun vaadake, milline on olukord riikide õiguskordades selle kolmeaastase karistustähtajaga, olukord on väga erinev ja see mm, põhjustaks väga palju selliseid tulemusi, mida mina ei peaks mõistlikuks. ma teen ettepanekuid edasiste kohtumiste kuupäevade kohta, et me saaksime oma arutelu jätkata ja mul on väga hea meel teie ettepanekute üle, aitäh! muudatusettepanekute tähtaeg on seitsmes september ja komisjonis hääletus toimub oktoobris. suur tänu, järgmine päevakorra projekt puudutab Ateena konventsiooni ja minu raporti projekt ja ma lisaksin paar sõna sissejuhatuseks ja loodetavasti meil õnnestub see kiiresti läbi vaadata ja ma tahan meenutada teile, et et Ateena konventsiooniga liitumine on olnud pikaajaline küsimus, millele ka parlament on suurt huvi näidanud. konventsioon ise pärineb aastast seitsekümmend neli, aga kahe tuhande teise aasta protokoll äh, sa-, aitab lahendada mõningaid küsimusi, mis ei ole hõlmatud äh, konventsiooniga, nagu vedaja <clears throat> vastutus ja nii edasi aprillist kaks tuhat üheksa on enamik põhilisi küsimusi sellest protokollist oli üle võetud Euroopa Ühenduse õigusesse, eh, eriti õnnetusjuhtumite eh, korral vedajate vastutus meritsi reisijate puhul. pärast seda eh, komisjon on esitanud oma parandatud eelnõugu, et Euroopa Liit oleks protokolliga liitunud lepingu pool, nagu kõikide rahvusvaheliste lepingute puhul parlamenti nõusolek on vajalik selleks tavaliselt nõusolek antakse soovitusena, antud konkreetsel juhtumil on tekkinud erakorraline olukord. Äh, äh, nõukogu otsustas vastu võtta kaks soovitust, üks on meie komisjonilt ja see lähtub aluslepingu artiklist sada ja teise esitab õiguskomisjon Äh, õiguskomisjoni äh, ettepanek puudutab äh, artiklit kümme ja üksteist protokollist, mis puudutab õigusalast koostööd tsiviilküsimustest ja ühinemist protokolli artiklitega selles. miks nõukogu on selle õigusliku aluse kaheks jaganud, on selles, et aluslepingu sätted puhul on Denmark kasutanud opt-out'i ja seetõttu ei osale äh, artikli kümme ja üksteist äh, äh, nõukogu ähm, ühinemisega. Äh, Taani ühineb eraldi. lepingu teksti ei saa muuta, on võimalik ainult see tagasi lükata, kui meile see ei meeldi. minu ettepanek on, kui kellelgi on ettepanek tagasi lükata see, siis seda on võimalik esitada muudatusettepanek neljateistkümnenda juulini kella kolmeni. me lootsime, et ähm, me paneme ta hääletuse komisjonis homme, kuid kahjuks see ei ole võimalik, kuna õiguskomisjon peab veel seda arutama ja seetõttu transpordikomisjon hääletab seda alles oktoobris. kas keegi soovib kommenteerida? härra Koosa Köszönöm szépen a szót. Szeretném megerősíteni. Ma tänan. Ma teen lühidalt. Ja luban, et lõpetame sellega väga kiiresti. ma tänan raportööri tubli töö eest ja ma toetan eh, teksti enda nimel ja ka oma fraktsiooni nimel tahan avaldada toetust. väga tähtis on ju reisijate õigusi tugevdada ja nagu raportöör ütles, siin on juttu eh, millestki, mis on väga pikka aega väldanud ja nüüd on saabunud pöördepunkt ja Euroopa Liit on see, kellel asub peamine vastutus tähtis on, et me võtaksime selle konventsiooni vastu, aga tähtis on, liitusime sellega, aga tähtis on ka äh, seista hea selle eest, et selle sätteid täidetaks. ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja. aitäh, härra esimees ma tahaks lihtsalt öelda paar sõna selleks, et teid tänada selle raporti eest, mis te teete ja ma tahaksin tänada ka härra Koosa sõnavõtu eest, ma tahaksin teile teisalt aga teada anda, et kui see konventsioon ratifitseeritakse liikmesriikide Euroopa Liidu poolt, siis võimaldab see rahvusvahelises plaanis seda kiiremini rakendada, võttes arvesse meie liikmesriikide kaalu selles küsimuses ja viimane asi. kui võimalik, siis tuleks seda teha enne kolm öö, äh, kahe tuhande üheksanda aasta määruse kolmsada üheksakümmend kaks jõustumist ja kui võimalik, siis enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu ja nagu te ise ütlesite, siis äh, ta-, Taani äh, ratifitseerib äh, konventsiooni eraldi, aitäh, härra esimees okay,! suur tänu! sellega oleme jõudnud pärastlõunase päevakorraga ühele poole ja nüüd hakkab kohe koordinaatorite koosolek. nii et palun need, kes lahkuvad, lahkuvad tasakesi, palun, jätkub koordinaatorite kohtumine.